Possiamo allora cominciare i nostri lavori. Avverto prima di tutto. daamid ja härrad, alustagem siis oma koosolekuga. kõigepealt järgmine informatsioon. meid kantakse üle veebis ja ka filmitakse. ja kui me jõuame kümnenda päevakorrapunkti juurde mis puudutab institutsionaalseid aspekte, mis kaasnevad Euroopa Liidu ühinemisega inimõiguste ja põhivabaduste kaitse Euroopa konventsiooniga. tegemist on väga tähtsa küsimusega, sest Lissaboni lepingu ratifitseerimise raske ülesanne on nüüd selja taga ja meil tõusetub küsimus, seoses sellega, mis on tähtis ka meie komisjonile ennekõike, nimelt Euroopa Liidu õiguslik kohustus liituda selle konventsiooniga ja siin tekib terve rida juriidilisi aspekte, mida me käsitlemegi täna meie kuulamisel. oluline on tagada, et kõiki ratifitseerimisega seonduvaid aspekte põhjalikult arutataks. meie oma põhiseaduse komisjonis oleme juba asja käsitlenud ning ka Kodanikuvabaduste komisjon on asja käsitlenud. Need kaks komisjoni on väga tihedalt seotud. nii et tööd on juba tehtud selle teemaga. meie raportöör härra Hauregi Atondo on töötanud selle teemaga ja proua Gal Libe komisjonist samuti meil on terve rida eksperte nii liikmesriikidest kui ka Euroopa Liidu institutsioonidest, teadusringkondadest. härra Van den Linden täna ei tule, tema on Hollandi parlamendist, aga paraku pidi minema matustele. Hans van Milo, Hollandi välisminister, on lahkunud meie hulgast ja härra Linden on matustel. nii et me töötame, kallid kolleegid, nüüd järgmiselt kõigepealt me teeme kokkuvõtte sellest, milline olukord praegu on. raportöör räägib meile sellest ja meie käsutuses ei ole palju aega. nii et kui kõnelejate viisteist minutit möödub, siis ma lõpetan sõnavõtu. nii, Kinga Kall saab viis minutit ja kui meie raportöörid on ära rääkinud, siis saavad sõna eksperdid. ja küsimused ja vastused järgnevad saadikud saavad siis selles mõttevahetuses osaleda. Hauregi kõigepealt oh,. ma tänan, härra esimees. ma loodan, et ma suudan kinni pidada sellest ajast, mis mul on ette nähtud ma alustan sellest, et ma tänan kõiki, kes siin täna viibivad. tähtis päev on meil täna ja väga huvitav päev. nimelt Euroopa Liidu ühinemine eh, selle konventsiooniga eh, omab peale juriidiliste aspektidega väga palju tehnilisi nüansse mis vajavad käsitlemist. ja tänasel kuulamisel meil ongi kohal pool tosinat eksperti, kes seda teemat käsitlevad ja see näitab, kui tähtsaks Euroopa Liit seda valdkonda peab. tähtis on, et me väga põhjalikult analüüsiksime kõiki ühinemisega kaasnevaid tehnilisi aspekte ning lahendaksime mõned probleemid ja hajutaksime mõned kahtlused, mis eh, võib-olla mõnedel on liitumisega seoses. mul on hea meel selle üle, et eile võttis komisjon vastu ühinemisläbirääkimiste volitused. ja täna on meil võimalus ka küsida volinik Redingult asja kohta lähemalt, tema tuleb nimelt enne lõunat meie ette ja me saame küsida siis, mida need volitused, see mandaat sisaldab. nimelt eile Äh, algas ametlikult äh, mandaadi kehtimine ja see mandaat nüüd võimaldabki Euroopa Liidu konventsiooniga ühineda. Euroopa Nõukogu on juba ühehäälselt heaks kiitnud selle läbirääkimiste mandaadi omalt poolt, nii et ma loodan, et väga palju aega ei kulu, kuu või kaks kõige rohkem. ja kui probleeme ei teki mõned küll võivad tekkida, võib juba praegu ette näha, et mõnedel riikidel võivad olla vastuväited. mul on sellist informatsiooni juba laekunud. aga kui nõukogu suudab need probleemid lahendada ja ühehäälselt äh, kinnitada äh, selle, need liitumisläbirääkimiste alustamise, siis hakkavadki läbirääkimised. kui ma vaatan mõningaid lahendamata küsimusi, siis eh, kohe esimene küsimus on, et kes on need inimesed, kes läbirääkimisi peavad ja kellega nad neid peavad. mitteametlikel aruteludel on sellest juba juttu olnud. ja Kinga Kall oma komisjoni nimel, tema nimelt kodanikuõiguste komisjonist ähm, ütleb, mis ta asjast arvab, ka välisasjade komisjon, inimõiguste alamkomisjon on oma arvamused koostamas ja ütlevad ka välja, mida nemad läbirääkimistest arvavad. aga esimene asi on, kes Euroopa Liidu äh, poolt läbirääkimisi peab ja kes konventsiooni poole pealt läbirääkimisi peab. kas kõik nelikümmend seitse Euroopa Nõukogu liiget ühineva, osalevad liitumisläbirääkimistes või pärast seda, kui nad on avaldanud nõusolekut, kas Euroopa Liit siis ühineb lihtsalt nagu üks liikmesriik ühineks? kas võetakse arvesse samas ka ähm, Euroopa Liidu eripära, sest tegemist ei ole ju ühe riigiga, vaid riikide kogumiga? kuidas see toimub? ma olen nüüd vaadanud äh, teiste komisjonide arvamusi ja tihtipeale väidetakse nendest, et konventsioon ja selle protokollid on ähm, ähm, need tähtsad dokumendid, millega ühendatakse, aga mitte kõik liikmesriigid ei ole kõikidele protokollidele alla kirjutanud. ja ainult kaks protokolli on need, millele kõik liikmesriigid on alla kirjutanud. ja Lissaboni leping ütleb, et eelnenud liikmesriikide õiguslikku staatust ei saa muuta. nüüd kuidas äh, sellega on? ja kui nüüd Euroopa Liit hakkab ühinema teiste konventsioonidega, siis kuidas see toimub ilma, et äh, aluslepinguga ette nähtud neutraalsust rikutaks? välisasjade komisjon arutas seda, tegi mitmeid muudatusettepanekuid, milles kutsutakse üles Euroopa Liitu ühinema terve rea asutustega, mis on konventsiooniga loodud ja mis on osa konventsiooni põhitekstist. näiteks inimõiguste volinik, piinamisvastane komitee. Need on asutused, Eh, mis rangelt võttes ei ole konventsiooni osaks, aga samas töötavad selle egiidi all ja tänu konventsioonile. kas nüüd Euroopa Liit peaks ühinema ka nende asutustega? välisasjade komisjoni muudatusettepanekud näevad ette, et Euroopa Liit peaks nendega ühinema teate ka, et Euroopa Liitu finantseeritakse liikmesriikide skp alusel. aga samas liikmesriigid juba oma skp-st annavad panuse konventsiooni täitmisesse, kuidas sellega on? siin on väga palju mm, põrkuvaid menetlusi. kas peaks olema kuulamiste süsteem Äh, ametiasutustesse esindajate valimisel, nagu meil Euroopa Komisjoni volinike valime. kas parlament peaks kasutama artiklit kaks viis viis äh, aluslepingust? ka seda peaksime käsitlema. kes hakkab esindama Euroopa Liitu ministrite komitees, see on veel üks lahendamist vajav küsimus. kuidas tagada et Euroopa Liidu liikmesriigid ei hakka üksteise vastu Strasbourgi kohtusse minema. kui me vaatame artiklit kolm, neli, neli Euroopa Liidu asutamislepingus, siis me näeme, et seal öeldakse, et arbitraaži meetodid tuleb enne ära kasutada, kui liikmesriigid üksteise vastu kohtusse lähevad. kas me peaksime ette nägema reeglid selle kohta, kuidas Strasbourgi kohut kasutada, millised eelnevad sammud tuleks astuda, tagamaks, et liikmesriigid kõigepealt ikkagi lahendaksid asjad Euroopa Liidu kohtu tasandil ja Euroopa kohtu tasandil kõigepealt. kuidas suhtuda sellesse, et kui toimub inimõiguste rikkumine või väidetav rikkumine Euroopa Liidu asutuste poolt ja kui on juba mingi pretsedendi õigus ühe või teise liikmesriigi vastu, kuidas see eh, nüüd eh, seondub eh, selle kohtuprotsessiga Euroopa Liidu institutsioonide vastu? tekib kohe terve rida küsimusi. ja ma tahtsin neile kõigile viidata, et hakkaksite mõtlema nende tehniliste aspektide peale, mida see teema kätkeb ja teaksite, kui palju me tahame tänasest üritusest õppida. ma tänan kolleege ja sekretäriaati, kes on aidanud seda üritust korraldada. suur tänu teile, härra Hauregi ja Tondo, suur tänu, et te oma kõne eest kinni pidasite, me hoidsime kokku viisteist minutit muuseas teie öö, põhjalikkuse tõttu ja nüüd saab sõna pro-, proua Kall, libekomisjoni esinaine. suur tänu! suur tänu, et me saame osaleda teie kohtumisel, suur tänu selle kutse eest me pidasime maha kaks väga olulist arutelu eh, ja huvitavat arutelu oma komisjonis selles küsimuses ja peamine küsimus, et mida see liitumine toob kaasa kodanikele, mis on selle lisandväärtus, see küsimus tekib ikka ja jälle. ja väga oluline on see, et me rõhutaksime neid asju nimelt vastuseid siis nendele küsimustele, mil iganes me räägime Euroopa Liidu liitumisest äh, selle konventsiooniga. minu meelest on tegemist äh, väga olulise saavutusega. kõigepealt selles mõttes, et Lissaboni leping annab kõigepealt meile siduva põhiõiguste harta ja lisaks äh, sellele on siis kohustus nüüd Euroopa Liidul liituda selle konventsiooniga. me tervitame seda, et konventsiooni protokoll on ratifitseeritud, seega tee on nüüd sillutatud selleks, et Euroopa Liit temaga liituda saaks, konventsiooniga. me teame, et kõik Euroopa Liidu liikmesriigid on juba selle konventsiooni liikmed, on selle ratifitseerinud, mis on aga uus ja mis praegu juba terve kümnendi on ettevalmistamisel olnud, on Euroopa Liidu kui juriidilise isiku liitumine selle instrumendiga ja selles praegu ongi kõige huvitavam peitumas, nimelt kuidas siis meie liitumine läheb ühtse organisatsioonina sellel on kõigel väga suur poliitiline ja õiguslik kaal, nimelt luuakse mandriülene inimõiguste äh, ruum ja mina olen täiesti veendunud, et see toob inimõigustesse täiesti uue mõõtme sisse Euroopas. kuid Euroopa kodanike jaoks tuleb äh, rõhutada ja ma paluksin teil seda rõhutada, kui te sellest asjast räägi-, räägite, et äh, see panustab ühtsemale inimõiguste süsteemile Euroopa Liidu sees ning annab liidu kodanikele lisameetmeid oma õiguste taganõudmiseks. muidugi tuleb selgitada täpselt seda veel, kuidas see kõik hakkab välja nägema sellepärast et ootuseid on palju ja mõtteid selle kohta, kuidas see hakkab välja nägema, on palju ja sellepärast me tegimegi eile oma kohtumisele ettepaneku, et oleks väga oluline levitada informatsiooni komisjoni poolt ja muidugi liikmesriikide poolt selle kohta, milline on kodanike jaoks selle liitumise lisandväärtus, kuidas nemad seda instrumenti saaksid praktiliselt kasutada. sest muidu võivad tekkida äkki tühjad lootused ja ma tõesti loodan, et äh, meie tavaõiguse süsteem inimõiguste vallas äh, saab nüüd tugevamale alusele üle terve Euroopa Liidu tänu sellele liitumisele ja selleks muidugi on vaja tugevat koostööd liikmesriikide kohtute, Euroopa Kohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu vahel. ma ei tahaks siin nüüd äh, reastada kõiki neid õiguslikke ja tehnilisi ning institutsionaalseid küsimusi, mida minu kolleeg juba mainis, sellepärast et need küsimused tõusevad esile ikka ja jälle automaatselt, mil iganes me sellest konventsioonist räägime. kuid ma tahaksin rõhutada seda, et läbirääkimiste ajal on väga oluline, et need õiguslikud ja tehnilised ja institutsionaalsed küsimused saaksid vastused ja saaksid korraliku vastuse sellepärast et vastasel juhul tekitame segadust ning võime kogu selle liitumise mõtte ohtu saada. lisaks sellele on väga oluline rõhutada ka seda, et need tehnilised ja õiguslikud teinekord takistused ei peaks olema siis põhjuseks, miks läbirääkimisi üleliia pikendada või edasi lükata ja meie komisjonis on alati räägitud ka sellest, et eh, konventsiooniga liitumine ei puuduta mitte ainult Euroopa Liidu institutsioone, vaid ennekõike Euroopa Liidu kodanikke ja sellega seoses peab olema parlament kindlasti läbirääkimiste protsessi täies mahus kaasatud algusest peale. ja meid eh, tuleb eh, kursis hoida arengutega kõikidest läbirääkimisfaasidest ja ma rõhutaksin, et väga oluline on piisava informatsiooni kogumine äh, selle kohta, kuidas me seda instrumenti hakkame kasutama siis, kui äh, see meie kätes on ja ka suuniseid on vaja. suur tänu, proua Kall! Äh, ja nüüd läheme edasi ja läheme siis kuulamise juurde kui sellise juurde ja üritame siis kokku võtta need argumendid, mis on esitatud. me räägime täna siin selle liitumise tehnilistest aspektidest ning äh, kõikide institutsioonide rollist. kõigepealt saab sõna härra Jose Pastor Ridurejo, kes on äh, Madridi ülikooli emeriitprofessor. mikro, mikro. mikro C'è un tasto, no? Ecco. Gracias. <coughs> Decía que es un gran privilegio participar en la audiencia de este Parlamento de jah, ma juba mainisin, et minu jaoks on väga suur au olla täna siin sellel kuulamisel ja rääkida Euroopa Liidu liitumisest Euroopa Inimõiguste konventsiooniga mis võeti kolmandal novembril tuhande üheksasaja viiekümnendal aastal vastu. ma tänan komisjoni selle küllakutse eest ja mul on väga hea meel, et minu kaasmaalane Roman Rohegi selle küsimusega tegeleb. millest me peaksime siin lähtuma? meil tuleb tagada põhiõiguste kaitse ning Euroopa Liidu pikk tee parema õiguskindluse, suurema õiguskindluse suunas peab tegema veel väga-väga suuri samme. alates tuhande üheksasaja seitsmekümnendast aastast on Luksemburgis äh, Euroopa Kohus võtnud vastu otsuse, kus väga selgelt pannakse paika meie eesmärgid ja tuhande üheksasaja üheksakümne teise aasta Maastrichti leping veelgi tugevdas seda nägemust. nimelt, et äh, ühenduse õigustiku üheks põhimõtteks on ka inim- ja põhiõiguste kaitse ja ka see, et kasutatakse rahvusvahelisi meetmeid, nagu näiteks äh, Euroopa Inimõiguste konventsioon aastast tuhat üheksasada viiskümmend. hoolimata sellest on jäänud tunne, on jäänud mulje, et äh, praegusel hetkel Euroopa Liidus ei ole õiguskindlus tagatud piisavalt nii tähtsas küsimuses nagu põhiõiguste kaitse ja tegemist on defitsiidiga, mille puhul äh, ei kaitsta mitte ainult äh, õigusi piisavalt, vaid meil on probleeme ka ulatusega, selle kaitse ulatusega. Äh, kuidas me seda õiguskindluse defitsiiti saaksime ületada? me kas liitume konventsiooniga tuhande üheksasaja viiekümnendast aastast või me loome Euroopa Liidu jaoks eraldiseisva meetme. mõlemaid ähm, võimalusi arutati kunagi varem juba ja liitumise puhul seitsmekümne üheksandal aastal komisjon ja nõukogu esitasid küsimuse, kas see on võimalik ja üheksakümne neljandal aastal küsiti Euroopa Kohtult arvamust, mis kahekümne kuuendal märtsil üheksakümne kuuendal aastal ka avaldati. ja toona kohus ütles, et tuleb muuta primaarõigust, lepinguid. kahe tuhande üheksanda aasta esimesel detsembril jõustus Lissaboni leping ja alles selle lepinguga sai Euroopa Liit nüüd äh, juriidilise õiguse staatuse, millega nüüd tal on võimalik Rooma konventsiooniga liituda. ja see tähendab seda, et võetakse üle Euroopa Inimõiguste Kohtu otsused. siis nüüd teiseks ähm, töötada eraldiseisev meede välja Euroopa Liidu jaoks. see ettepanek tehti Nitsa ülemkogul detsembris kahe tuhandendal aastal ja toona võeti vastu proklamatsioon äh, põhiõiguste harta väljatöötamise kohta, kuid tegemist ei olnud siduva elemendiga, vaid tegemist oli moraalse ja po-, poliitilise tekstiga. ja selle teksti tähtsus on küll väga suur, aga see ei olnud midagi kohustuslikku ja alles Lissaboni lepinguga põhiõiguste harta muutus siis siduvaks. esimesel detsembril kaks tuhat üheksa rakendus lõpuks Lissaboni leping, millest on väga palju räägitud ja Euroopa Liidul on nüüd kaks siduvat õiguslikku elementi kaitsmaks inimõigusi ja põhiõigusi ja meie jaoks on väga tähtis hoolitseda nende põhiõiguste kaitsmise eest ja Euroopa Liit on teinud siin väga suuri samme. meil oli enne õiguskindluse defitsiit, aga praegusel hetkel saame me rääkida, et õiguskindlust on tugevdatud ja et see on peaaegu stabiilne. Euroopa kodanikud äh, võivad nüüd rõõmustada, sest äh, tuhande üheksasaja seitsmekümnendal aastal alustatud sammud on jõudnud nüüd lõpule ja kahe tuhande üheksandal aastal saavutati parim võimalik tulemus. ja nüüd on meil olemas see nii hea, nii väärtuslik tekst koos selle kaheksanda lisaprotokolliga Lissaboni lepingule on paika pandud eesmärgid, mida võiks nüüd ka natukene kommenteerida. siin räägitakse Euroopa Kohtu ja Strasbourgis asuva inimõiguste kohtu otsuste kooskõlast ja sellest, kuidas nad äh, koos eksisteerivad. ja seda tegelikult siin juba eelnevalt ka mainiti. esimene küsimus on nüüd see, et me peame välja selgitama, kumb, kumb nendest äh, kohtutest on pigem vastutav selle küsimuse eest kohtualluvuse küsimus on siin väga tähtis küsimus on selles, kelle poole kodanikud peaksid pöörduma probleemide puhul. vastus on väga selge, kõigepealt tuleb kodanikul pöörduda Luksemburgi ja kui ta arvab, et Luksemburgi kohtuotsus ei ole rahuldav, siis alles peab ta pöörduma Strasbourgi kohtu poole. see tuleb väga selgelt välja inimõiguste konventsioonist, sest seal on paika pandud lähimuse põhimõte. nimelt, et riiklikud regulatsiooniorganid äh, on esmased, kelle poole pöörduda. vastavalt äh, Rooma konventsiooni artiklile kolmkümmend viis tuleb kõigepealt kasutada ära kõik muud äh, ri-, õiguslikud võimalused, enne kui pöördutakse Strasbourgi inimõiguste kohtu poole. ja kuna Euroopa Liidus on äh, kohtupidamise volitused edasi antud Luksemburgis astuva Euroopa kohtu äh, kätte, siis tulebki pöörduda Luksemburgi kohtu poole. Luksemburgi kohus äh, tegelikult äh, mängib võrreldes Strasbourgi kohtuga sarnast rolli nagu riiklikud kohtud Luksemburgi kohtu vastu veel üks tähtis küsimus on riiklike kohtude kaasamine, riiklike jutumärkides siis. seda ka Strasbourgi kohtu töösse siis. kui meil on tegemist kaebustega mõne riigi vastu ja kus kurdetakse, et konve-, Rooma konventsioonist kinni ei peeta, kui kaevatakse Euroopa Liidu vastu, siis tuleb mõni Euroopa Liidu kohus kaasata. ja seda sellepärast, et äh, ühenduse õigustik näitab, äh, näeb seda ette ja tegemist ei saa olla mõne ajutiselt nimetatud kohtunikuga, kes kaasatakse, vaid tegemist peab olema täistööajaga pikaajalise töölepinguga kohtunikuga selleks, et äh, kõik Euroopa riigid oleksid Strasbourgi kohtus esindatud ja et meil oleks võrdlusvõimalused. resolutsiooni ettepanekus on see ka ette nähtud, seal öeldakse, et kohtunik, et see Euroopa Liidu poolt saadetud kohtunik peab olema võrdväärne kõikide teiste kohtunikega ja Euroopa Liit peab esitama kandidaatide nimekirja kohtunikest siis, keda on võimalik äh, Strasbourgi saata. kui Euroopa Kohtu peale kaevatakse Strasbourgi kohtus, siis peab kõigepealt Euroopa Nõukogu ministrite nõukogu selle küsimusega tegelema nagu te kõik teate, seda ministrite komisjoni, selle ministrite komisjoni moodustavad liikmesriikide ministrid või siis nende esindajatena suursaadikud. ja kui see ministrite komisjon leiab, et riik on rikkunud sätteid, siis võetakse ette vastavad sammud. tahaksin veel kord toonitada, et äh, need esindajad peavad olema kohal ka nõukogu koosolekutel, kus arutatakse kohtuotsuse rakendamist siis mõne liikmesriigi vastu. ja võimalikult paljud kohtuotsuse aspektid tuleb siis sellisel kohtumisel ka läbi vaadata ja nüüd on väga tähtis paika panna, kas äh, me kasutame ainult seda põhikonventsiooni ehk protokolle üksteist ja neliteist või me kasutame ka vabatahtlikke lisaprotokolle. me võime lähtuda sellest, et Euroopa Liit peab üle võtma ka vabatahtlikud protokollid ja sellepärast raport äh, teebki ettepaneku, et Euroopa Liit peab üle võtma ka lisaprotokollid üks, neli, seitse ja kaksteist. tegemist on väga tähtsate õiguslike aspektidega. seepärast on Euroopa kodanike huvides äh, Euroopa Liidu liitumine selle konventsiooniga ja nüüd tekib küsimus, kas meil on vaja uut protokolli, sõltumatut protokolli, mille komisjon peaks siis vastu võtma. ka see võimalus tuleks kõne alla, aga esimeseks juuniks kaks tuhat kümme peaksime me üritama midagi vastu võtta. see on kunagine paika pandud liitumiskuupäev ja Euroopa Liit peab olema kaasatud äh, kõikide otsuste vastuvõtmisse ja tähtis on, et meil oleks äh, ühtne terviklik tekst, mis kehtib kogu Euroopa Liidu jaoks. nüüd mõeldus eelöeldule tuleks teha ka üks väga tähtis ettepanek äh, kohtu tuleviku jaoks nimelt äh, lõige üksteist, eriti see, kus räägitakse Rooma konventsiooni praegusest süsteemist ja äh, reformidest, mida on vaja läbi viia. me teame, et äh, kaebusi on väga palju. oma kahe tuhande üheksanda aasta raportis ütleb Strasbourgi kohus, et kolmekümne esimese detsembrini kaks tuhat üheksa esitati sada üheksateist tuhat kakssada üheksakümmend kaheksa kaebust ja protokoll neliteist, mis hakkab esimesest juunist kehtima lähtub just äh, sellest olukorrast ja mõtleb, kuidas äh, parandada Strasbourgi äh, kohtu tööd ja muuta seda tõhusamaks. ja loodetakse, et tõhusus tõuseb kakskümmend viis protsenti. ja protokollis neliteist räägitakse sellest, et kõik kohtunikud peaksid saama võrdse osa kaebusi, aga kui neile öeldakse, et nad peavad kiiremini töötama, neile survet avaldatakse, siis me ei saa päris kindlad olla, kas kõikide õigused on kaitstud. kaheksateistkümnendal ja üheksateistkümnendal veebruaril toimus ministrite vaheline kohtumine selleks, et rääkida tulevasest süsteemist. välja töötati tegevuskava, mille puhul loodetakse, et see osutub tulevikus kasulikuks. aga meil tuleb see võimalikult kiiresti nüüd rakendada rääkisin nüüd pikemalt siin ka Euroopa Kohtu süsteemi reformist, sellepärast et ilma selle reformita ei ole võimalik Euroopa Liidul tagada tugevamat, suuremat õiguskindlust põhi- ja inimõiguste valdkonnas või see õiguste tagamine saavutatakse lihtsalt liiga hilja, mitte kohe, nii nagu see on Lissaboni lepinguga ette nähtud. me peame endale selgeks tegema, et Euroopa koht Liidu positsioon on praegu kriitiline ja et meil tuleb midagi võimalikult kiiresti ära teha. suur tänu, härra professor, selle ettekande eest, ma arvan, et te lugesite tegelikult siin ka selle ettekande maha, nii et me loodaksime, et meil oleks võimalik teie kõne ka saada kirjalikul kujul. väga hea oleks, kui me saaksime võib-olla kirjaliku kokkuvõtte selleks, et meil oleks mingi väike alusdokument, millest edaspidi lähtuda. nüüd järgmised kõnelejad, ma palun, pidage kinni viieteistminutilisest kõneajast. pärast neljateistkümnendat minutit annan teile käega märku selleks, et te teaksite, et teil on jäänud veel minut. suur tänu, härra Ridru Eho ja nüüd saab professor Kopeska sõna, kes töötab Padova ülikoolis ja ta on ka UNESCO esindaja. Eh, suur tänu, härra esimees, sellest äh, asjast on väga palju juba räägitud ja ma võtaksin äh, kokku mõned mõtted. ja väga lühidalt äh, tutvustaksin teile ühte süsteemset lähenemist selleks, et mõista selle liitumise tähtsust ja siis äh, paar sõna tehniliste aspektide kohta ehk teisisõna asjade kohta, millest juba on räägitud. kõigepealt ähm, sellega, et Euroopa Liit äh, liitub äh, selle konventsiooniga, astub Euroopa Parlament ametlikult ühte kõige mm, kaugemale arenenud regionaalset inimõiguste süsteemi. kui Euroopa Liit liitus äh, UNESCO kultuurilise mitmekesisuse kaitse ja mm, edendamise konventsiooniga, liituti juba universaalse inimõiguste süsteemiga ja Euroopa Liit peab praegu läbirääkimisi samamoodi ka ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooniga liitumise osas ja tuleb mõista, et äh, selline Euroopa Liidu avanemine rahvusvahelise õiguse kontekstis äh, inimõiguste seadusandluse kontekstis siis on äh, märkimisväärne. see, et Euroopa Liit osaleb kahes süsteemis, nii regionaalses kui ka universaalses süsteemis, kindlasti toetab Euroopa Liidu tööd inimõiguste alal ja Euroopa Liidu liitumine kindlasti on ajalooline hetk. see ei mõjuta mitte ainult Euroopa piirkonda, ma olen täiesti veendunud, et see mõjutab otseselt ka rahvusvahelise inimõiguse, inimõiguste alase seadusandluse rakendamist, see annab sellele lisakaalu nii regionaalsel kui ka maailma tasandil viidatakse paljudes dokumentides rahvusvahelisele õigusriigile, mida tuleb eh, siis eh, rakendada mitte ainult riikides, vaid ka rahvusvahelistes institutsioonides. Euroopa Liit eh, liigub praegu selles suunas, et seda põhimõtet siis täies mahus rakendada oma territooriumil selle sammuga tunnustatakse Euroopa Inimõiguste Kohtu äh, ülemu-, ülimuslikkust, see ei ole lihtsalt mingisugune leping Euroopa Liidu ja Strasbourgi Euroopa Nõukogu vahel. Euroopa Liit, mis on äh, sui generis äh, institutsioon, tunnustab siis selle sammuga Strasbourgi kohtu, inimõiguste kohtu äh, ülimat ülimuslikkust. nii palju siis äh, selle väga keerulise ettevõtmise teoreetilisest poolest. on suhteliselt üllatav ja äärmiselt positiivne äh, see, mis järgneb Äh, minu ettekanne on hiljem kõigile saadavalt ka kirjalikult, äh, aga üritan siis selle kokku võtta praegu. Euroopa Liit siis praegu on äh, läbirääkimistes Strasbourgi Euroopa Nõukoguga ja on toonud esile just nimelt inimõiguste seadustikku. minu kirjalik ettekanne viitab selle seaduskogu äh, tehnilistele aspektidele, kuid äh, tuleks ilmselt meelde tuletada see, kuidas see kõik asi alguse sai. härra Spinelli mm, mm, äh, Euroopa Liidu põhiseaduse eelnõu äh, mille ta kirjutas, seal on peatükis neli ennetatud seda, mis on täna kirjas inimõiguste hartas, põhiõiguste hartas, vabandust. juba seal on kirjas see, mis on tänaseks ellu tulnud. ja viidatakse sellele lõigetes üks ja kaks parandatud aluslepingus. see kõik muidugi on otseselt tulenev inimõiguste alastest kaalutlustest. minu selgit-, minu tõlgendus on, et artikkel kaks muudetud aluslepingust ja kui me vaatame üldreeglid, mis kannab põhiseaduslikku kaalu, puudutab otseselt äh, Euroopa Liidu põhiõiguste hartat ning äh, ärgem unustagem ka seda, et tuhande üheksasaja kaheksakümne üheksandal aastal võeti vastu äh, töötajate õiguste harta, mis on samuti rahvusvahelisel areenil rakendatav. ja need asjad peaks kõik meeles hoidma, kui me, meeles pidama, kui me räägime konventsiooniga liitumisest. ja veel tuleb muidugi rolli Euroopa Liidu kultuuriline eripära ja ja identiteet protokoll number kaheksa äh, on äh, selle väga selgelt sätestanud. me nimelt peame selle liitumisega tagama siiski Euroopa Liidu äh, iseloomu ja väärtuste säilimise, nii et meil on Euroopa Liidu identiteet kui selline ja siis otseselt ka viide õiguskorrale Euroopa Liidu identiteet ja pärand on otseselt seotud kultuuriliste eh, humanistlike ja religioossete arengutega Euroopas. väärtused on välja kujunenud universaalsete väärtuste najal ja on eh, üksikisiku võõrandamatud ja temast lahutamatud õigused vastavalt demokraatia ja õigusriigi põhimõtetele põhiõiguste harta viitab Euroopa Liidu spirituaalsele ja moraalsele väärtusele samuti kui, kui ühisväärtustele. nii et äh, tegemist on tõesti ühtsusega mitmekesisuses ja see on äh, humanistliku lähenemise üks alustalasid, äh, üksikisiku puutumatus, ka tema vara ja äh, spirituaalse maailma puutumatus. see kõik on edasi tõlgendunud meie pere traditsioonidesse ja ühiskonda laiemalt. lisas on deklaratsioon, kus on öeldud, et aastast kaks tuhat seitse on Euroopa Liit olnud kultuurilise mitmekesisuse UNESCO konventsiooni liige samuti ja paar ettepanekut paari minuti jooksul, kui lubate, need on väga konkreetsed ettepanekud minu poolt ja tegemist on siis minu nii-öelda kokkuvõttega sellest, mida ma kõik olen lugenud selle asja kohta. kakssada kaheksateist artikkel äh, sätestab täpselt ära, milline on liitumise menetlus ning äh, liitumise instrument peaks äh, võtma lepingu vormi, mitte protokolli vormi, Euroopa Liit on juriidiline isik Eh, institutsionaalselt ja seega ei ole ta vähim kui eh, rahvusriik. preambulas peab viitama ka inimõiguste seadusandluse eh, allikatele, seda Euroopa tuhande üheksasaja viiekümnenda aasta konventsioonis ei ole. ning lisaks sellele peaks olema konkreetne viide rahvusvahelisele inimõiguste seadusandlusele seda on, äh, sellele on viidatud äh, äh, Ameerika inimõiguste konventsioonis, Aafrika ühenduse konventsioonis, kuid me peaksime kasutama seda ära, kasutama ära seda võimalust korrata inimõiguste ortodokset iseloomu. lisaks sellele liitumine Äh, konventsiooni protokollidega ei peaks olema sugugi automaatne, igal juhul tuleb viidata nendele õigustele, mida põhiõiguste harta juba kaitseb ja protokollid, mida ei ole ratifitseerinud kõik liikmesriigid, nendele tuleb eriti viidata ja nendele protokollidele ka, mis on osaliselt äh, üle võetud mis puudutab nüüd äh, Euroopa Liidu kohtuniku kohta inimõiguste kohtus, võiks mõelda siin ühe, kahe või isegi kolme kohtuniku võimalusele. ja tuleb tunnistada seda, et Strasbourgi kohtu töö koorem kindlasti mm, äh, oluliselt suureneb nüüd ähm, võrdne staatus, Euroopa Liidu kohtul, kohtunikul peavad olema täpselt samasugused pädevused ja õigused nagu teistel kohtukohtunikel. juttu on siin äh, majanduslikust ja sotsiaalsest Euroopa Liidu ega poliitilisest esindatusest kohtus ja samuti peab äh, tagama selle, et Euroopa Liidul on võimalik olla kohtukaasustes ka osapool, kas siis liikmesriikide vastu kohtusse minna või vastupidi. ja kindlasti tuleks rääkida ka Euroopa Liidu tegevusest kohtu instantsides, kohtuorganites ja Euroopa Liidu Nõukogu organites parlamentaarses assamblees näiteks peaks olema Euroopa Liidu esindaja. nüüd äh, menetlused, mis ei ole mm, õi-, äh, juriidilised oma iseloomult, äh, riiklikud inimõiguste mm, komisjonid, ombudsmanid, siis selles osas tuleks lisa panna sisse sellele konventsioonile lihtsalt, et kergendada Strasbourgi kohtu töökoormat suur tänu, ütleb härra Kassinis selle väga Äh, hea ülevaate eest ja suur tänu, et tõstsite viis minutit aega suisa kokku. nüüd siis, kallid kolleegid, avaksin äh, kõigile saadikutele võimaluse aruteluks. meil on viisteist minutit. ja härra Mendest Viiga on esimesena sõna, palun. ma tänan, härra esimees ja ma tänan eh, professoreid Pastor ja Papiska. ma õppisin väga palju nende sõnavõttudest. ja kuulamised selleks ju ongi, et eksperdid jagavad oma teadmisi sellest valdkonnast. me kuuleme ka komisjonilt ja nõukogult hiljem nendest väga keerulistest küsimustest meie siin parlamendis oleme üles kutsunud Euroopa Liitu liituma inimõiguste ja põhivabaduste Euroopa konventsiooniga ja nagu härra Papiska ütles, mm, on vaja lepingut selleks. me alati leidsime, et eh, selle konventsiooniga liitumine on pika tee lõpp Euroopa Liidu jaoks Äh, ja professor Pastor rääkis ka sellest kriitilisest äh, olukorrast, mis seondub Euroopa Kohtuga. nüüd Euroopa Liidu ühinemine konventsiooniga, mis te arvate, kas tegemist on ka äh, võimalusega, mis lubab Euroopa Kohtul sellest kriitilisest olukorrast välja tulla, mis praegu valitseb ja kas Euroopa Liit suudab liitumise abiga mõned probleemid lahendada, mis tal on? mida teie asjast arvate? Euroopa Nõukogus kaheksakümnendatel aastatel mm, toimus väga palju, aga ma ei hakka nüüd sellel peatuma. nüüd härra äh, Parola. härra Messerschmidt, palun. Tak formand. Jeg har et spørgsmål i forhold til, hvor nødvendigt det... Suur tänu. Mul on järgmine küsimus kui tähtis on, et Euroopa Liit liituks selle inimõiguste konventsiooniga, sest äh, Strasbourgi kohus tegeleb ju ainult väga konkreetsete juhtumitega. tegemist ei ole mingite hüpoteetiliste küsimustega, mida seal arutatakse. kui meie Euroopa Liidus töötame välja seadusandlust, siis tuleb see viia liikmesriikides sisse ja tavaliselt et äh, administratsioonialaseid otsuseid tehakse riiklikul tasandil ning äh, liikmesriigid on küll ja liikmesriigid on ju nagunii inimõiguste konventsiooni alla, alla kirjutanud, nii et miks me peaksime veel Euroopa Liiduna liituma, kas on küsimusi, kus Euroopa Liidu jaoks oleks tähtis olla äh, konventsiooni liige, sest direktiive viiakse nagunii liikmesriikides ellu. nii et need, kes riiklikul tasandil direktiive üle võtavad, kas nemad tegelikult ei oleks need, kelle poole me peame pöörduma? nii et kas meil on seda konventsiooni vaja üldse Euroopa Liidu tasandil? suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Hauregi jah, mulle tundub, äh, professor Popiska, et teie soovite, et Euroopa Parlament Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee töös osaleks. aga minul on selles osas mingid, mõned kahtlused, sellepärast et mina leian, et liikmesriigid on parlamentaarses assamblees juba esindatud, nii et Euroopa Liit saadaks lihtsalt veel eraldi delegatsiooni sinna assambleesse ja kui seda tõesti ka tehtakse, siis kas seda on vaja? jah, tõesti. kohtuniku nimetamisel tahame me küll osaleda, aga parlamentaarse assam-, parlamentaarses assamblees ei peaks me minu arvates olema esindatud, nii et kas oskate seda selgitada? kolleeg Tahv, palun. Uh, ma olen väga tänulik nendele, kes sõna võtsid ja ma arvan, et eh, tänane üritus kujuneb väga huvitavaks. me peame meenutama, et eh, otsus üritada ühineda konventsiooniga on quid pro quo otsusele et muuta harta siduvaks. ja meie, mõned meie hulgast osalesid ka Euroopa tulevikukonvendis ja ka Lissaboni lepingu koostamise protsessis. ja sellepärast me oleme hästi kursis sellega, mis puudutab põhiõiguste harta siduvat iseloomu. nüüd alusleping ütleb kummalisel kombel seda, et Euroopa Liit peab ühinema. nagu asi oleks juba ära otsustatud. aga samuti rumalal kombel ja ma kardan, et tegemist oli järeleandmisega pärast seda, kui aastal kaks tuhat neli prantslased ja hollandlased lepingu tagasi lükkasid, et otsus ühineda tuleb vastu võtta ühehäälsuse, ühehäälsuse põhimõttest lähtuvalt. ja parlament peab ka lisaks oma nõusoleku ühinemisele andma. ma loodan, et kui me nüüd analüüsime seda temaatikat, siis me jõuame ka üksmeelele ja sünnib äh, konsensus nõukogus. ja ma tahaksin teada, mida spetsialistid asjast arvavad, kas äkki võib tekkida vastuolusid äh, nõukogus riikide vahel ja see võib muuta otsuse langetamise keerukaks ja ma tahaksin ka kuulda, mida teie arvate. kas võib ikka olla kindel, et harta kvaliteeti ja jõudu täiel määral kaitstakse, kui me nüüd ühineme konventsiooniga? ja kolmandaks, ministrite komitee kohta kas me arvame ja otsustame, et eh, komisjon on see, kes peaks oma esindajad saatma ministrite komiteesse. ma arvan, et parlament peab selle peale ka mõtlema. Eh, on veel üks küsimus, mille mina tahaksin ise tõstatada ja see seondub äh, nende kahe avaldusega, mida me juba kuulsime. ma arvan, et äh, sellest tasuks peatuda pärast, eksperdid äh, võib-olla räägivad sellest lähemalt. Lissaboni lepingu artikkel kuus ütleb, et ühinemine ei muuda kuidagi Euroopa Liidu pädevust. mida see tähendab, millised piirid seatakse sellele. siin öeldakse, et harta sätted ei kitsenda kuidagi Euroopa Liidu pädevust. aga nüüd me räägime eh, inimõiguste konventsioonist, kas selle eh, kohaldamisel on mingid piirid? mida see kõik tähendab? <clears throat> Gracias, presidente. Respondo en primer lugar a la ma tänan. kõigepealt ma vastan sellele küsimusele, mida Mendes de Vigo küsis. see kriitiline olukord, milles Euroopa Liidu Inimõiguste Kohus praegu on ja kriitiline olukord kajastub ka nende aastaaruandes, mis hiljuti ilmus nüüd, kas õnnestub seda kriitilist olukorda parandada sellega, et Euroopa Liit ühineb konventsiooniga? Äh, reform, mis tuleb läbi viia kohtus, peab olema põhjalik reform. Äh, tuleb lahendada poliitilised probleemid, aga ka tehnilised probleemid ja need õnnestub lahendada ainult sellisel juhul, kui poliitilist tahet osapooled üles näitavad. mina arvan, et Euroopa Liit äh, osalisena mm, omab poliitilist tahet reformide läbiviimiseks ja sellest oleks kindlasti abi. aga ma kardan, et mitte kõik riigid ei jaga seda tahet. ma siin viitaksin Venemaale Venemaa suhtlemisele, ütleksin selle kohe otse välja. kõik teavad, et Venemaa äh, tahab neljateistkümnenda protokolli jõustumist edasi lükata. nii et äh, seesugused poliitilised seisukohad võivad ikka jälle tekkida, kui hakatakse kohut reformima aga ma olen veendunud, et Euroopa Liidul on küll täielik tahe reforme läbi rääkida ja edendada. nüüd veel üks küsimus. kas Euroopa Liidu äh, konventsiooniga ühinemine ikka on vajalik? seda me oleme endalt ise palju küsinud ja ka Euroopa kodanikud on meilt seda küsinud. rangelt võttes ei ole see vajalik sest Euroopa Liidul on ju põhiõiguste harta ja see on juriidiliselt siduv dokument. ja seda jõustab eh, Euroopa Kohus ja tänu sellele harta kaitseb kõrgel tasemel inimõiguse Euroopa Liidus. aga nüüd ühinedes ehm, selle konventsiooniga ja võttes Strasbourgi kohtu mm, otsused mm, täitmisele, sellega tugevnevad inim-, tugevneb inimõiguste kaitse Euroopa Liidus ja tekib äh, nii-öelda topeltõiguskindlus inimõiguste kaitsel. ma arvan, et Euroopa Liidu kodanikud on selle üle ainult õnnelikud. rohkem ma ei tahanudki vastuseks midagi öelda. Eh, eh, eh, jah, professor Papiska, jah, Euroopa Liidu liitumine selle puhul tuleb arvestada seda, et Euroopa Liit on ju ometigi ühendus, äh, mis on äh, täiesti nii-öelda otsuse langetusvõimeline, meil on siin teatavad reeglid, kuid seda kõike seob siis riikideülene äh, üksus ja liitumine konventsiooniga kindlasti konsolideeriks inimõigusi ja kodanikeõigusi, nii et äh, see kõik on suunatud äh, sellele, et äh, kaitsta äh, Euroopa Ühenduse poliitilist ja õiguslikku süsteemi. artikkel kuus, me ei muuda kuidagi siin ühenduse en-, ühenduse võimu ja pädevusi, kuid Euroopa Liidu jõud ju tänu inimõigustele ja majandus- ja sotsiaalsetele õigustele on nüüd märksa suurem ja sellel kõigel on äh, juriidilises mõttes täisväärtus. Euroopa kohus Luksemburgis äh, ju ka äh, langetab oma otsuseid sellelt alusel ja on valdkondi, mida Strasbourgi kohus ei puuduta. mis puudutab nüüd osalust Strasbourgi Euroopa Nõukogu Parlamentaarsel Assambleel, siin on minu seisukoht natukene teistsugune. minu meelest kohtuniku koht on täiesti selge, et Euroopa Liidul peaks olema, kuid äh, osaluses parlamentaarsel assambleel peaksime me rääkima võib-olla sellisest pistelisest osalusest, kui näiteks assamblee äh, valibki neid samu kohtunikke või on äh, parlamentaarse assamblee päevakorras midagi sellist, mis vajaks parlamendi osalust ma vaatan sellele asjale rohkem rahvusvaheliste suhete kontekstist ja minu meelest äh, peaks rahvusvahelise demokraatia ja inimõiguste huvides äh, äh, meie süsteemid lähenema, arvestama ka sellega, milline on Euroopa Liidu roll konventsiooniga liitumisel, mis rolli omab Euroopa Liidu kohtunik kohtus on täiesti selge, et Euroopa Liit peab, peaks aitama Euroopa Nõukogu nii inimressursi suurendamise kui ka rahaliste vahenditega. suur tänu, läheme järgmise vooru juurde. seda siis kuni kella üheteistkümneni, alustame Norbert Paul Engelist, kes on Euroopa põhiõiguste teataja väljaandja, siin professor Jean-Paul Jacquet, kes on Strasbourgi ülikooli professor ja siis Oliver de Schutter, kes on äh, Löveni ülikooli professor. Äh, professor Engel. härra äh, president, härra esimees, suur tänu selle sissejuhatuse eest, tahaks sissejuhatuse eest, tahaksin öelda, et mul on väga suur au olla teadlasena täna siin ja rääkida Euroopa Parlamendi saadikute eest. ma ei ole kõigest professor, ma olen, ma ei ole professor, ma olen kõigest audoktor ja mina tõesti tahan näha praktilisest küljest seda küsimust. enne kui ma hakkan rääkima haldusalasest äh, sõltumatusest Euroopa inim- ja põhiõiguste küsimuses, tahaksin kõigepealt rääkida sellest, mis minu arvates on Euroopa Liidu eelised, kui ta liitub äh, inimõiguste konventsiooniga. me ei räägi siin ju praegu Euroopa Liidu liitumisest Euroopa Nõukoguga, me räägime lepingutest, mille eripära on selles, et inimõigusi ei panda neid kas millestkist kõrgemale või millestkist alamale, ehk et me ei räägi siin mitte hierarhiast, vaid et Euroopa inimõiguste harta kõik osapooled kõik üheskoos hoolitsevad inimõiguste kaitse ja rakendamise eest kõikides liitunud riikides. sellepärast äh, see argument, et sekkutakse ühe riigi siseasjadesse, kaob ära nüüd äh, Euroopa Liidu eelised. minu arvates on neid äh, kolm või ma saan need kolme punktina kokku võtta. esiteks, demokraatlik legitiimsus suureneb, teiseks äh, artikkel viiskümmend kaks inimõigust, põhiõiguste hartas viitab Euroopa Inimõiguste Konventsiooni standarditele. see tähendab seda, et Jean-Paul Jacquet kindlasti parandab mind, kui ma olen asjast valesti aru saanud ehk et põhiõiguste harta selgitustes öeldakse selgelt, et tegemist ei ole mitte ainult konventsiooniga, vaid ka konventsiooni tõlgendamisega, mida on teinud Strasbourgi kohus. nii et Euroopa Liit on praegusel hetkel juba põhiõiguste harta kaudu argumentatiivselt seotud Strasbourgi kohtuotsustega. ja kolmandaks, Euroopa Liit on ka kaudselt ehk siis liikmesriikide kaudu liitunud kon-, konventsiooniga liitunud riikide kaudu liitunud äh, konventsiooniga. Bosporuse kohtuotsus mängib siin väga suurt äh, rolli. kohtuotsus ei ole öelnud, et ta võtab oma otsused tagasi niikaua, kui äh, õigusemõistmine Luksemburgis põhiõiguste osas jääb mingile kindlale standardile. ei, ta on öelnud, et öö, äh, otsused on võrdväärsed praegusel hetkel, aga võrdväärsuse juures öö, ähm, Luksemburgi ja kohtute, Strasbourgi kohtute vahel on seda võimalik öö, äh, et seda on võimalik alati üle vaadata, ehk et kui ühe kohtuotsus ei ole piisav, siis võetakse teise kohtu otsust kuulda. see tähendab seda, et ähm, tegemist on kontrolliga, me kontrollime, kuidas mingi objekt on seotud mingi isikuga ja miks mina siin täna olen nüüd? Euroopa Inimõiguste Kohtu sõltumatus ma mõtlen siin praegu sõltumatust administratiivses mõttes, personali valiku mõttes ja ka eelarve mõttes. ma tahaksin teha ettepaneku, et teie resolutsioonis oleks lõpuks tingimus, tingimus liitumise kohta tingimus oleks selline, et see on täidetav, lühiajaliselt täidetav ja et ta ei maksa mitte midagi nii et Euroopa Nõukogu poolt vaadates ei saa olla mitte mingit tõket selle administratsiooni valearvestuse pärast. Euroopa Nõukogu peasekretär räägib nüüd institutsionaali, institu-, institutsionaalses mõttes, on öelnud, et personali valiku võimalus on jõu näitamise küsimus. näiteks kui kohtu näiteks kohtu ühes osakonnas ei olnud võimalik kohtunikku määrata aastaid, sellepärast et peadirektor soovis ülejäänud kohtule peale suruda oma poliitilist tahet. seda on võimalik ka parlamentaarse assamblee protokollidest lugeda ja praegune Saksamaa õigusminister, toonane Euroopa Nõukogu saadik proua Leuthäuser Scharrenberger esitas selle küsimuse ja minu arvates ta sa ei saanud peasekretärilt piisavat vastust see asi läheb nii kaugele, et kohtunikud ei saa isegi mitte ainult oma sekretäre välja valida, vaid Euroopa Nõukogu personaliosakond peadirektori kaudu vahendab talle sekretäri, ehk siis, et peadirektor määrab sekretäri. ja me kõik teame väga hästi, et tõhusaks tööks on meil vaja ka minimaalsel tasemel äh, keskkonda ja mõelge nüüd, kui te peaksite töötama kirjutuslaua taga, äh, mis asub äh, niimoodi ruumis, et teie istute seljaga avatud ukse poole, siis te ei tahaks ju ka seal istuda. aga vaadakem seda asja nüüd poliitiliselt. Euroopa Nõukogu peadirektori valitavad äh, parlamentaarse assamblee liikmed ehk tegemist on poliitilise ametikohaga ja yes selleks, et valimisi võita, äh, tuleb ennast esitleda, võib-olla tuleb ka midagi lubada, midagi eelnevalt kuulutada, välja öelda, et tehakse seda, teist või kolmandat, lubada mõnele parlamentaarsele või riiklikule grupile midagi. ja selliselt valitud isik sellises poliitiliselt kõrges ametis on tegelikult natukene nagu minister. ehk tal on poliitiline võim ja tal on võimalik kasutada oma poliitilist võimu kohtutöötajate väljavalimisel. see on rahvusvahelisel tasandil enneolematu. vaadakem kas või riiklikke kohtuid, Saksamaa põhiseaduslik äh, kohus juba viiekümnendatel aastatel ütles, et ei lase enam ministritel midagi ette kirjutada, kuuekümnendatel aastatel tegid sedasama ka Austria kohus ja ma ei usu, et Itaalia põhiseaduslik kohus oleks nõus sellega, kui justiitsminister, õigusminister näeks ette, kes töötab kohtus. nii et minu arvates Euroopa Liidu liitumisel üheks suuremaks eelduseks on see, et inimõiguste kohus annab personali valikus vabad käed, nii nagu see üleilmsel tasandil ka tavaks on. ja siin ei ole meil tegemist mitte ainult konstruktsiooniveaga, vaid ei, konventsioonisiseselt on tehtud see viga ja see viga on tehtud Euroopa Nõukogu töö käigus kui vaatame nüüd ajalooliselt tagasi, siis seda viga on võimalik selgitada, kui vaatame, milline oli konventsiooni algusaegadel töö. alguses neljakümne üheksandal, viiekümnendal aastal, kui konventsiooni välja töötati, ol-, kujutati ette, et kuidagi kohtunikud suruvad selle konventsiooni läbi, aga liikmesriigid ei olnud toona veel nii kaugel. nii et nad äh, kutsusid kokku Euroopa Inimõiguste Komisjoni, mis võttis eraisikute kaebused vastu, uuris asja ja koostas raporti vastusena, seda kõike siis avalikkuse eest varjatult. ja see raport läks siis edasi ministrite komisjoni ehk siis välisministrite alalistele esindajatele ja see komisjon ütles, et jah, kas inimõiguste õigusi on rikutud või ei, ei ole rikutud. ja nüüd siis see kohus, inimõiguste kohus, mis hiljem asutati, mängis ainult esimestel aastal praktilises töös kõrval osatäite rolli. ta sai tegutseda ainult siis, kui äh, asjasse puudutatud riik tema poole pöördus. nii et äh, alguses oli komisjonil palju rohkem töötajaid kui kohtul. ja mm, inimõiguste konventsiooni vanas sõnastuses artiklis kolmkümmend seitse on kirjas, et sekretariaadi tööd juhib peasekretär. see on ka prantsuse keeles kirjas. et assuree par le secrétaire général du conseil de l'Europe. Das heißt, der general see tähendab seda, et et äh, peasekretär põhimõtteliselt juhtis seda komisjoni ja pani paika ka personali. aga kohtu osas pole seda kunagi kirja pandud, see ei ole ka praegusel ajal kirjas, ja peasekretär ei ole kohtu kantsleriks. nii et minu arvates on vägagi selge, et kui Euroopa Parlament otse loomulikult väga viisakas vormis soovib äh, Euroopa Nõukogule, ministrite komisjonile ja teistele osapooltele selgeks teha, et ta soovib liituda, siis ta peaks seda tegema ainult sellel tingimusel, et kohus saab siin rahvusvaheliselt äh, täiesti tavalise sõltumatuse. siin ei ole midagi uut vaja sisse viia, näiteks äh, Costa Ricas asuv ähm, Ameerika mandri inimõiguste kohus, seal on see vägagi selgelt reguleeritud, nimelt institutsioonide vahelise lepinguga on seda tehtud ja teksti näiteid selle kohta võin teile anda, kui soovite. nüüd äh, iseseisvuse eelarve osas. rahvusvaheliste kohtute puhul on täiesti tavaline, et kohtud ise äh, panevad paika oma eelarve ja et eelarve eelnõu esitatakse siis mõnele institutsioonile, mis seda kinnitab. inimõiguste kohtu puhul on selleks ministrite komisjon ja Euroopa Nõukogu peasekretär ei tohiks eelarvet oma võimutäiuse kaudu muuta enne kui ministrite komisjon ehk siis see komisjon, mis otsuse vastu võtab, oma otsuse vastu võtab. ma ei taha nüüd üles kutsuda, et kom-, kohus peaks saama kõike, mida ta soovib. ei, ma tahan lihtsalt, et võrdväärsel tasemel peetaks läbirääkimisi. mäletan paar aastat tagasi Euroopa Parlament kõhkles, kas äh, Luksemburgi kohtu soovid äh, tõlkide juristlingvistide osas on äh, piisavalt õigustatud ja toona Luksemburgi kohus esitas äh, parlamendile vägagi selge dokumendi selle kohta, miks on vaja tõlke ja tõlkijaid ja siis parlament, kuna ta oli saanud selgete argumentidega dokumendi, mis veenis äh, lubas äh, luua siis veel kuuskümmend uut kohta, nii et minu arvates peaks seesama toimuma ka inimõiguste kohtuga. ja lõpetuseks tahaksin rääkida ka kohtunike positsioonist. on täiesti uskumatu, mis üheksakümne kaheksandal aastal Euroopa Nõukogu kohtunikele ette kirjutas. mida siis täpselt äh, toona maksti kohtunikele iga-aastast tasu, kindel summa, mida vähendatakse kümme protsenti, kui kohtunik on kolm päeva haige. kui ta on kolm kuud haige, siis viiskümmend protsenti ja kui kuus kuud haige, siis sada protsenti. Need olid kohtunike tasud Euroopa Inimõiguste Kohus, kohtus ja seda kuni veel natukene aega tagasi, paljude jaoks veel siiani muide. nüüd need uued kohtunikud, kes alustavad oma tööd, nendel on ette nähtud ka pensioniõigus, ehk et nende tasustamine vaadatakse ümber. ja siin on näha teatud dünaamikat äh, inimõiguste kohtu staatuse parandamisel siin on ka suisa terve lõige selle kohta, kuidas personali valikul kohtu positsiooni parandatakse antakse rohkem otsustusõiglust ja Euroopa Parlament peaks seda liitumise dünaamikat kasutama nüüd selleks, et anda inimõiguste kohtule täielik sõltumatus. seda on vaja selleks, et tagada taga ka õigusemõistmise kvaliteet. ainult selline kohtunik, kes tunneb, et administratsioon teda ei pigista, suudab ka tõesti korralikult tööd teha. ja ma arvan, et Euroopa Parlamendil on siin võimalik väga suur panus anda. suur tänu! Grazie anche per l'estrema concretezza dei problemi. aitäh. suur aitäh ka selle eest, et te tõite nii palju praktilisi ja väga kõnekaid näiteid. meile on väga kasulik äh, saada aru ka sellest, kuidas töötab Euroopa Nõukogu, nüüd aga läheme me edasi Jean-Paul Jacquet ettekandega, härra Jacquet on Strasbourgi ülikooli professor ja Euroopa Liidu Nõukogu õigustalituse audirektor, teil on sõna. suur aitäh, kõigepealt ähm, härra esimees, tahaksin ma vastata küsimusele, mille te esitasite juba enne miks ei muudeta Euroopa Liidu pädevusi ja mida see kõik tähendab? tegemist on olukorraga, kus Euroopa Liit on kohustatud austama usuvabadusi, kuid see ei tähenda seda, et me peaksime võtma vastu direktiivi või määruse, mis puudutab usuvabadust. inimõiguste austamine ei tähenda veel seda, et Euroopa Liidul oleks pädevus võtta vastu õigusakte inimõiguste vallas. nii arvasid ka aluslepingu autorid Euroopa Liidule on aluslepinguga antud teatud õigused, nende õiguste täitmisel peab ta samas austama inimõigusi. meilt küsiti ka äh, Ehm, ka liikmesriikide kohtute kohta ning ma ütleksin küsijale, et Euroopa Liidu liikmesriikide kohtud täidavad konventsiooni nagunii. miks peame siis meie liituma konventsiooniga? sellepärast, et eh, meil on mitmeid õigusakte, mille Euroopa Liit on võtnud vastu ilma liikmesriikide otsusteta, näiteks määrused mis on siduvad ka liikmesriikidele ning siis on erinevad küsimused, mis puudutavad äh, ühendust äh, ja mille puhul viimane sõna on alati Euroopa Liidul või Euroopa Liidu kohtul, mis on ülimuslik Euroopa Liidu liikmesriikide kohtute suhtes. see tähendab seda, et Euroopa Liidul on oma õigus, mida äh, kaitstakse ja tõlgendatakse Euroopa Liidu kohtus. teised kõnelejad on tegelikult juba öelnud, mida me võidame sellest, kui Euroopa Liit liitub selle konventsiooniga. artiklis kuus on välja toodud äh, peamised põhimõtted ja miinimumstandardid, mille me leiame äh, sellest hartast. ja tegelikult äh, võiks ka piisata juba sellest selgitusest üksikisikud äh, võivad pöörduda Euroopa Liidu, äh, võivad pöörduda Euroopa Inimõiguste äh, Kohtu poole ja Euroopa Liit omalt poolt võib rakendada väliskontrolli, see on siis uus element kontrolli korraldab komisjon ning liit annab komisjonile siinkohal ainupädevuse. juhul, kui liikmesriigid läbirääkimiste laua taga kiidavad heaks mandaadi, siis mandaadi, mis antakse komisjonile, siis on komisjonil see pädevus ja liikmesriigid on sellega nõustunud. see tähendab seda, et liikmesriigid ei saa enam ise rääkida iseeneste nimel, see on ka rahvusvahelise lepingu põhimõte, Euroopa Liit on kõiki rahvusvahelisi lepinguid sõlminud selliselt ühele organile antakse mandaat ning see organ tegeleb läbirääkimistega, kuid jääb selle juurde, mis on tõeliselt vajalik. erinevad deklaratsioonid, kõlavad sõnad, kõik see on mõttetu aja raiskamine. kõik äh, teised liikmesriigid, kõik liikmesriigid Euroopa Liidus, äh, kes on juba konventsiooniga liitunud, äh, peavad aga andma oma heakskiidu mandaadile ja mina panen ette, et me valime kõige otsema, kõige lühema tee ja lepime kokku äh, mandaadis selliselt, et me arutaksime ainult neid küsimusi, mis on konventsiooniga liitumisel hädavajalikud, muidu me jäämegi läbi rääkima. teiseks, ähm, konventsiooniga liitumise kohaldamis- või rakendamisala, millega me üldse liitume CFSP-d hakatakse samuti arutama inimõiguste kohtus, inimõiguste kohtul on pädevus arutada ka sellega seonduvaid küsimusi ning see on oluline. mina ei ole nõus, et me peaksime öö, et me peaksime leppima kokku selles samas, milles on kokku leppinud liikmesriigid ja ma arvan seda sellepärast, et meie õiguslik ähm, loomus on teistsugune kui liikmesriikidel. kui äh, liit ähm, liitub mõne protokolliga, siis see protokoll seob äh, õiguslikult ainult Euroopa Liitu ning äh, mitte liikmesriike. nii et kui liikmesriigid ei ole liitunud protokolliga, siis see tähendab, et seda protokolli ei saa rakendada puhtalt siseriiklike küsimuste suhtes, näiteks kui Ühendkuningriik ei ole liitunud, siis protokoll talle ei rakendu. ma olen juba ka öelnud seda, et liidul on konkreetsed pädevused. ja isegi, kui meil ei ole mõnes valdkonnas pädevust, jääb meile ikkagi kohustus austada inimõigusi mul on äh, väga hea meel selle tööle, mida on teinud raportöör, vaatame siinkohal äh, surmanuhtluse protokolli see, et me ei ole sellega liitunud, ei tähenda seda, et me ei austaks nõuet mitte kohaldada surmanuhtlust. näiteks Euroopa Liidu ja USA äh, läbirääkimiste laua taga on kokku lepitud sellises klauslis, et Euroopa Liit ei anna USA-le välja äh, tagaotsitavat kurjategijat juhul, kui teda ähvardab väljasaatmise puhul surmanuhtlus. ja see tähendab seda, et Euroopa Liit sisuliselt austab äh, inimese õigust elule harta puhul on alati olnud väga suur segadus just sellega, et liidul küll on õigus midagi teha, kuid teisest küljest on ta kohustatud austama inimõigusi. kui me vaatame näiteks mingit põllumajanduslikku määrust ja seda, millised on tingimused tapamajades, siis ühest küljest ei ole Euroopa Liidul õigust nendes küsimustes midagi määratleda kuid teisest küljest oli nii, et me olime sunnitud äh, leppima teatud moodustega tapamajades, sest muidu oleksime me läinud vastuollu usuvabadusega. nagu Toni juba ütles, kõik need protokollid, mis äh, vastavad põhiõigustele, mida on garanteeritud äh, selles samas hartas, kõik need protokollid on vajalikud ja me peaksime nendega, vähemalt nendega liituma kuna konventsiooniga liitumine on pinnale toonud teatud meeleolusid ja kõnelema on hakanud inimesed, kes enne olid vait, aga nüüd ütlevad, et, et ei, me ei peaks konventsiooniga liituma. Eh, nemad on öelnud seda, et Strasbourgi kohus eh, ei peaks, eh, ei peaks omama õigust otsustada Euroopa Liidu aluslepingute üle. Saksamaa Saksamaa võib ju öelda, et meie põhiseadust kontrollida ei saa, iga liikmesriik võib seda öelda, kuid tegelikult ei saa selle argumendiga eh, kindlasti nõustuda, seda näitab Euroopa Kohtu praktika. Euroopa Liit ei ole aluslepingute omanik, tegelikult kuuluvad need aluslepingud kõikidele liikmesriikidele, kes on liitu astunud, seega see argument, mis esitati, on sisuliselt eh, ja juba oma lähtealuselt vale teiseks on räägitud sellest, mismoodi jagada Euroopa Liidu sisemist pädevust. kuid tegelikult on see nii-öelda siseprobleem. Strasbourg ei peaks otsustama, millised pädevused on Brüsselil ja millised pädevused liikmesriikidel. kõige tähtsam reegel on võimaldada eraisikul kaevata kas liikmesriigi või liidu peale ja kui Euroopa Liit leiab, et äh, rikutud on mingeid pädevusi, siis võib ta ennast kaitsta. kui komisjon näiteks arvab, et ühenduse õigust on rikutud, võib ta pöörduda Euroopa Kohtusse. Oliver rääkis erinevatest süsteemidest, mis juba on olemas, kuid me ei soovi ju äh, ka nüüd selliseid süsteeme, kus näiteks, äh, mille alusel näiteks Iirimaa äh, Iirimaa kaevati kohtusse ühenduse õiguse rikkumise eest, kuigi Iirimaa oma tegevuses oli püüdnud kaitsta ühenduse huve. kus on siin siis loogika? ühendus peaks ennast ise kaitsma, mitte laskma teha seda Iirimaal või näiteks Maltal. kui ühendus Äh, kui ühenduse liikmesriik omavahel kokkuleppele ei jõua, siis tuleb pöörduda Euroopa kohtusse ja otsustab Luksemburg. siis äh, veel üks küsimus, see puudutab kohtu monopoli tõlgendusõiguse vallas. kohtul on tõlgendamise monopol, kohus on viimane instants, mis tõlgendab äh, Euroopa ühenduste õigust. ja siin on tegemist ennekõike põhimõttelise küsimusega. Euroopa Inimõiguste Kohus on mitmel korral öelnud, et ta ei saa tõlgendada siseriiklikku õigust ja ta ei saa tõlgendada ka ühenduse õigust, see on fakt. Strasbourgi kohus käsitleb olemasolevaid õigusakte, kuid ta ei tõlgenda neid, ta võtab seadust, seaduseid nii, nagu need on. juhul, kui koht kohtus tehakse otsus äh, te teistsuguse tõlgenduse alusel, siis on alati võimalik äh, kaevata selle otsuse peale ning öelda, et see on vastuolus konventsiooniga. alati on võimalik äh, vaielda, et liikmesriigi seadus on tegelikult mõeldud hoopis selleks, seega on see kooskõlas konventsiooniga ja otsus oli vale. samas saab sellesse kohtusse kaevata, <clears throat> Euroopa kohtusse saab kaevata ainult viimase võimalusena ei ole äh, võimalik äh, sinna minna enne, kui minnakse liikmesriikide äh, kohtusse. ja sama kehtib ka Strasbourgi kohtu kohta, mis on selge kõigile, kes on lugenud konventsiooni. kaebaja või hageja soovib soovib teada, kas ähm, konventsiooni on tõlgendatud õigesti ja kui ta on ammendanud siseriiklikud võimalused, siis äh, küsib liikmesriigi kõige kõrgem kohus äh, Luksemburi äh, kohtult eelotsust. ja kui ta seda ei ole teinud, siis ei ole tal õigust minna Strasbourgi. kui ta aga on seda teinud ja liikmesriigi kohus on öelnud, et ma ei soovi, me ei hakka seda küsimust üldse arutama, siis on ähm, tegemist juba rikkumisega, sest äh, pretsedendi õiguse järgi on nii, et kui liikmesriigi kohus leiab, et ähm, mõni ühenduse säte on õigusvastane, siis peab ta pöörduma Luksemburi kohtusse. kui kohtunik ei võta vastu taotlust, siis on ta omakorda rikkunud kaebaja õigust õiglasele kohtupidamisele. ja kui nüüd kaebaja omakorda pöörduks Strasbourgi sisulise küsimuse lahendamiseks, siis äh, võidakse äh, talle öelda, et liikmesriigi äh, kohus keeldus küsimust andmast arutamiseks Luksemburi kohtule Euroopa kohtule ning sellega rikkus ta kaebaja õigusi liikmesriikide vaheliste kohtuasjade lahendamine on nagunii selge, see äh, puudutab siis selliseid asju, mis äh, ei ole seotud kolmandate riikidega, kuigi Venemaa tegelikult on artikli neliteist ratifitseerinud. see tähendab seda, et liidul on teatud õigused, kuid mis puudutab üksikisikuid, äh, siis peab see menetlus olema lihtne. ei ole mõtet luua sellist olukorda sellist süsteemi, kus tavakodanik peab ise pöörduma Luksemburi, saama sealt eelotsuse, siis minema Strasbourgi. kõik see kokku võtab kakskümmend aastat ja läheb väga kalliks. las eraisik otsustab ise, mida ta tahab teha. kui inimene leiab, et Strasbourgi pöördumine on liiga kallis, siis ta ei pöördu sinna, kui ta leiab, et ta siiski tahab seda teha, siis ta teeb seda. las üksikisik otsustab ise, mida tal vaja on või mida ta tahab teha. mis puudutab osalust, siis mulle tundub, et mm, esimene läbirääkimiste osa on siiski kokku leppida, et me tahame sellega edasi liikuda, et ühenduse kohtunik võib osaleda kõikide asjade arutamisel ka inimõiguste alakomitee peaks saama sõna sekka, öelda, pole mõtet öelda, et meie siin oleme väike alakomitee, meil ei ole üldse midagi rääkida. ja ähm, kokkuvõtteks ähm, tahaksin ma öelda, et konventsiooniga liitumine tähendab seda, et me anname kodanikele tagasi õiguse, mis neilt tegelikult varastati juba enne seda, kui liikmesriigid andsid oma pädevuse üle ähm, ühendusele sest näiteks põllumajanduse vallas on ju nii, et kui kodanik ei ole äh, rahul kui äh, kodanik ei ole rahul, siis võib ta pöörduda kõrgema kohtu poole ja kaevata rikkumise peale, kuid inimõiguste alal ei ole nii, sest Euroopa Liit ei ole ühe, ühinenud konventsiooniga, seega meil ei ole võimalik äh, pöörduda Strasbourgi ja kodanikule tuleb need õigused tagasi anda, aitäh! ma tänan teid väga, professor, nüüd kolmas äh, kõneleja selles raundis on professor Olivier de Schutter, tema on Louvaini ülikooli professor Merci, monsieur le president, écoutez, Jean-Paul Jacquet, et toujours un plaisir. ma tänan. Äh, alati on suur heameel ja ka suur väljakutse äh, esineda pärast professor Jacquet, aga ma tahaksin äh, siin kommenteerida mõningaid küsimusi, mis juba on aruteludes tõusetunud ja ma ei viita kõigele, mis sellest on räägitud, küll aga tahaksin äh, viidata memorandumile, mis eile laekus teile komisjoni talitustelt. ma tahaksin rääkida kõigepealt autonoomia põhimõttest, mida Euroopa Liidu kohus järgib. meil on artikkel üheksateist esimene lõige selle kohta kirjas Euroopa Liidu asutamislepingus ja artikkel neli kõneleb samuti sellest asutamislepingust. mida see autonoomia tähendab? see tähendab seda, et ühenduse õiguse tõlgendamine ja rakendamine e, peab alluma Euroopa Kohtu lõppkontrollile ja Euroopa Kohtul on monopol Euroopa Liidu õiguse tõlgendamisel. ja sellest e, põhimõttest tuleneb nüüd kaks asja. esiteks Eh, Euroopa Ülem, Inimõiguste Kohus ei ole see, kes otsustab, millised on Euroopa Liidu liikmesriikide pädevused. see on Euroopa Liidu ja mm, liikmesriikide vaheline asi ning kuulub Euroopa Kohtu kontrolli alla. nüüd eh, tihtipeale on väga õigustatud eh, kartused, et just nüüd hakatakse siis konventsiooniga liitununa kuuluma Euroopa Inimõiguste Kohtu alla, kontrolli alla ja kuidas jääb siis pädevuste jaotusega? ma arvan, et asi on selles, et liikmesriigid peavad nüüd saama õiguse iseennast kaitsta inimõiguste kohtus ja öö, äh, hagija, hagejaks võib olla ka Euroopa Liidu liikmesriik, kes kaebab kohtusse Euroopa Liidu ja tsiviilasjades on meil selline põhimõte eh, juba kanda kinnitanud ning eh, on kinnita-, kinnitanud ka vabatahtlik eh, kohtus osalemise põhimõte. see on asi, mille liikmesriik ise otsustab raport, millele ma viitan, näeb sellise võimaluse ette ja Euroopa Inimõiguste Kohus või selle president äh, lubab seesuguse kohaloleku. aga see ei peaks olema de jure, vaid pigem ikkagi äh, presidendi kaalutud kaalutlusõigus, Euroopa Inimõiguste Kohtu president peab saama otsustada. me ei taha kuidagimoodi kahjustada, kitsendada Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahelisi suhteid. me räägime siin pika amicus curae põhimõtte järgimisest. ja hagi osalemisest. aga selge see, et kõhtu otsus, mis langetatakse, puudutab kõiki osapooli kes on asjaosalised selles otsuses. me ei pea nüüd kõiki volitusi ükshaaval läbi vaatama ja ei olegi võimalik ammendavat volituste pädevuste nimekirja koostada Euroopa Liidule ja liikmesriikide. meil samas eh, on vaja siiski ette määrata, millised on Euroopa Inimõiguste Kohtu pädevused. aga me teame ka seda, et keskmiselt Euroopa Inimõiguste Kohtus kulub neli kuni viis aastat äh, kaasusele. ja kui me nüüd täpselt tahame ette ära määrata konkreetsed pädevused, vastutused, siis tegelikult menetlus venib veelgi pikemaks. liikmesriigid peavad omavahel ära otsustama, kuidas hakata rakendama Euroopa Inimõiguste Kohtu otsuseid ja ma arvan, et see on üks osa äh, liikmesriikide vastastikusest vastutusest, nii nagu see on kirjas ka Euroopa Liidu aluslepingus artiklis neli lõikes kolm. nüüd eh, horisontaalse kontrolli mehhanismi rakendamine, nagu Euroopa inimõiguste eh, konventsioon seda ette näeb, ma pean siin silmas seda mehhanismi, mida kirjeldatakse artiklis kolmkümmend kolm. liikmesriikidel selle kohaselt ei ole õigust üksteise vastu kohtusse minna. ja sõltumata siis sellest, kas ka öö, küsimus, mis päevakorras on, kuulub rangelt Euroopa Liidu pädevusse. ma arvan, et et on tõesti vaja välja jätta need juh-, kaasused, kus üks liikmesriik astub teise liikmesriigi vastu kohtus välja, nii nagu artikkel kolmkümmend kolm seda ette näeb. aga see ei tähenda, et liikmesriigid saaksid kuidagi mööda hiilida Euroopa Inimõiguste konventsiooni toimest. küll aga on selge, et liikmesriigid ikkagi peaksid saama ennekõike omavahel kokkuleppele jõuda ning peavad äh, kokku leppima, et nad ei lähe üksteise vastu kohtusse, vaid otsivad mingeid teisi võimalusi konfliktid lahendada omavahel. ja veel üks asi, mida ma tahaksin rõhutada. see puudutab seda delikaatset olukorda, äh, kus äh, Euroopa kohus Euroopa Liidus ei saa langetada otsust, eh, kas ikka on kinni eh, peetud inimõigustest, enne kui Euroopa Inimõiguste Kohus on selle kohta oma otsuse langetanud. mitte ainult Brüsselis, vaid mõnikord ka Luksemburgis eh, tekitab see kõhklusi ja kahtlusi. siin on kaks olukorda. härra Jacquet juba ühest rääkis. Euroopa Liidu praegustes aluslepingutes piiratakse Euroopa Kohtu jurisdiktsiooni. Euroopa Kohus hoidub teatud küsimustes otsuse langetamisest, kui tegemiseks on näiteks üldine julgeoleku ja välispoliitika ja sellealased Euroopa Liidu sammud, artikkel kakssada seitsekümmend viis aluslepingus ja piiratud juhtudel e, e, Euroopa Kohus tohib otsuseid langetada, aga tihtipeale mitte ja kui me vaatame nüüd asutamislepingu artiklit kaks seitse kuus, see puudutab siis vabadusel, õigusel ja turvalisusel rajanevat ala, siin ka Euroopa Kohtul ei ole õigust vaadata eh, politsei ja julgeolekumeetmete proportsionaalsuse ja eh, ulatuse küsimust. jah, Euroopa Liidu õigus on tundlik ja Äh, sellepärast liikmesriigid on äh, vabastanud mõnedes aspektides Euroopa Liidu mm, jurisdiktsioonist, Euroopa Kohtu jurisdiktsioonist ja kontrollist. aga nüüd Euroopa Inimõiguste Kohtu pädevus peab olema absoluutne. samas me peame aga ka tunnistama ka täiendavuse põhimõtted, need meetmed, mida rakendatakse liikmesriigi tasandil ja siis eh, kohtus, Euroopa kohtus. Eh, Euroopa Liidu liikmesriigid peavad ette nägema õiguskaitsevahendid selleks, et tagada tõhus kontroll Euroopa Liidu territooriumil. ja on ainult õiglane see, et liikmesriigid peavad hea seisma selle eest, et õiguskaitsemeetmed on olemas eh, liikmesriikide kohtutes, et eh, täita need lüngad, mis jäävad eh, Euroopa Kohtu pädevuses. ja siin ma tulen jälle selle juurde, mida härra Jacquet ütles. jah, liikmesriikide kohtud ei teeks oma tööd, ei täidaks oma öö, ülesand, et kui nad ei pöörduks eelotsuse saamiseks Euroopa kohtusse, sellisel juhul nad rikuksid äh, aluslepingu artiklit kaks seitse kuus, sest selline kohustus nendel selle artikliga lasub. nüüd Euroopa Inimõiguste Kohus ei ole veel selle kohta oma otsust langetanud. jah, selline kohustus on kui ei ole ammendatud liikmesriigi õiguskaitsevahendeid, siis peab asi minema edasi Euroopa Inimõiguste Kohtusse ja tuleb ka juba otsus langetada, kas see on eh, ikkagi õige eh, asi, mida võtta Euroopa Inimõiguste Kohtus arutusele ja mille kohta otsus lahendada, langetada aga enne seda tuleb ka veel läbi minna Euroopa kohtust. ja nüüd ma tulen Euroopa inimõiguste konventsiooni artikli kolmteist juurde ja siin ma teen lühemalt, sest te vaatate juba kella. see on ministrite komitee. nüüd tekib küsimus, kas meil on vaja muuta Euroopa Nõukogu äh, statuudi artikli nelikümmend kuus lõiget kaks, mis puudutab hääletamiskorda ministrite nõu komitees. kui me ütleme jah, siis see ei oleks ületamatu, sest äh, Euroopa Nõukogu statuuti saab parandada, muuta selles aspektis Äh, aga võib-olla piisab ka sellest, kui lihtsalt tegevuskorda muudetakse ministrite komitees. aga äh, eeldagem nüüd, et Euroopa Liit saab täiendava hääle lisaks nendele kahekümne seitsmele, mis liikmesriikidel kokku on. kui me oleme, oleksime halvausksed, siis iga äh, Euroopa Liidu liikmesriik siis eh, igal Euroopa Liidu liikmesriigis oleks tegelikult ministrikomitees üks koma null kolm häält, sest peale nende oma hääle lisandub ka Euroopa Liidu üks hääl. see muidugi võib eh, mm, probleeme tekitada. nüüd alternatiiv on, et Euroopa Liit ja liikmesriigid koos saavad kakskümmend seitse häält ministrite komitees ja võib-olla siis üritavad koos hääletada nendes küsimustes, kus on vaja kooskõlastatud ühist tegevust. ja see oleks üks lahendus, mida ÜRO puuetega inimeste konventsioon ette näeb oma artiklis nelikümmend neli. sellist mudelit hääletamisel kasutatakse selle konventsiooni puhul. ma tahaksin lõpetuseks tänada raportööri Eh, selle lõike eest, mis on eh, resolutsiooni eelnõu kõige lõpus ja see on väga tähtis ja see puudutab Euroopa eh, Liidu ühinemist Euroopa sotsiaalhartaga aastast üheksakümmend kuus. mu daamid ja härrad, inimõigused on lahutamatult seotud ja samaväärsed nagu sotsiaalsed ja kultuurilised õigused nagu tsiviil- ja poliitilised õigused, nii nagu need on kirjas Euroopa Inimõiguste konventsioonis. ja selline omavaheline side on täiesti ilmne, arvestades, milliste struktuuridega meil siin tegemist on. tegemist on õigusaktide uue põlvkonnaga. nüüd e-, Euroopa Sotsiaalõiguste Komitee ja sealsed eksperdid tegelikult kaitsevad Euroopa Liidu õigust diskrimineerimise küsimustes, kui asi puudutab tööõigust ja töötervishoidu ja poliitilise organisatsioonide tegevust ja nii edasi, siis oleks ainult ju loomulik, et Euroopa Parlament, ilma et ta ametlikult hakkaks neid aspekte ühendama, et Euroopa hakkaks nüüd mõtlema ka selle peale, et revideeritud sotsiaalhartaga peaks Euroopa Liit ühinema. ja Spinelli raport, mis võeti vastu parlamendis kaheksakümnendal aastal, rääkis sellest, aga nüüd on juba kolmkümmend aastat läinud, ärgem kaotagem rohkem aega. aitäh me liigume õiges ajagraafikus, suur aitäh teile, härra Messerschmidt, äh, härra aseesimees, kas äh, võin teid kutsuda enda asemel koosolekut juhatama, sest olen sunnitud siit lahkuma viieks minutiks. kas olete nõus viis minutit minu eest juhatama? suur aitäh! nüüd aga läheme me edasi ettekande juurde. suur aitäh, härra esimees, ütleb härra Žoregi Ehm, need kolm ettekannet, mida me just praegu kuulasime, olid kõik väga huvitavad ja eriti hea meel oli mul selle üle, mida rääkis äh, Jean-Paul Jacquet, sest äh, tema jutt oli ühtaegu selge ja teisalt ähm, ka väga ambitsioonikas ning ma soovin tänada ka härra Olivier de Schütterit ennekõike nende viimaste märkuste eest, mis ta tegi raporti lõike kolmteist kohta võib-olla kõik parlamendiliikmed ei oleks nii rahul selle viitega Euroopa sotsiaalhartale, sest tegemist on niivõrd vastuolulise teemaga, võttes arvesse erinevate liikmesriikide konteksti ning mõned liikmesriigid on väga vastu sellele, et sotsiaalsed õigused üldse sellesse raportisse sisse kirjutada. ja et rääkida sotsiaalsetest õigustest, kui me räägime inimõigustest, eriti kui räägitakse Euroopa sekkumisest äh, tööstussuhetesse äh, siseriiklikul tasandil. ning seetõttu oli mul väga hea meel kuulda professor De Schütterit ning seda, kuidas ta ütles, et meil on vaja mõelda ka lõikele kolmteist, sest minu meelest on tegemist signaaliga, nagu ütles ka härra De Schütter, et äh, tuleb mõelda sotsiaalsele, äh, sotsiaalhartale, selle suure poliitilise otsuse valguses pean muidugi silmas Euroopa Liidu ühinemist äh, konventsiooniga. ning äh, ma tahaksin meie külalistelt ka küsida. ma tahaksin küsida, kas teie arvates on vajadus tagada Euroopa Liidu ja liikmesriikide nii-öelda võrdsel pulgal asumine et see tähendab, et meil tuleb konventsiooni artiklit kolmkümmend kuus muuta. Euroopa Liidu unikaalsus selles valdkonnas. kas te usute, et seda unikaalsust saab siiski kaitsta ja alal hoida, kui liikmesriigid ja Euroopa Liit on äh, samaväärsed isegi kui artikkel kolmkümmend kuus seda otsesõnu ei ütle, kas seda tuleks muuta või mitte? Mm, øh, er- suur tänu, anname veel mõnele inimesele sõna, enne kui on aeg vastuseks. It's been established that on kindlaks tehtud, et konventsioon, kui me sellele alla kirjutame, kuigi see on ennekõike Euroopa Nõukogu dokument, et see muutub siis Euroopa Liidu õiguse lahutamatuks osaks. ja seetõttu, nagu oleme täna hommikul ka kuulnud, on Euroopa Kohtul äh, seejärel pädevus äh, seda tõlgendada. sellest järeldub, et Euroopa Kohtul on äh, pädevus äh, tõlgendada ja jõustada kahte erinevat dokumenti, oma põhiõiguste hartat ning Euroopa Nõukogu inimõiguste konventsiooni. libe koosolekul küsisin ma professor Raquelt, kes väga lahkelt käis ka seal meiega vestlemas, ma küsisin tema käest, mis juhtub, kumb nendest dokumentidest osutub ülimuslikuks, kui nende kahe vahel tekib konflikt ja ma loodan, et äh, ma ei äh, tsiteeri härra Šakeed valesti, kui ütlen, et äh, tema sõnul osutub ülimuslikuks see dokument, millega on garanteeritud suuremad inimõigused. ma mõtlesin sellele vastusele hiljem tükk aega ja mõtlesin siis, et aga mis siis, kui juhtub nii, et kaks konkureerivat isikut nõuavad endale õigusi, mis on üksteisega vastuolus, see ei ole mitte päris hüpoteetiline küsimus, sest nii on juhtunud näiteks äh, Taani äh, karikaturisti äh, puhul, tema süüasja puhul. millisel ajahetkel siis juhtub, et äh, ühe dokumendiga antud õigused muutuvad ülimuslikuks teise dokumendiga antud õiguste suhtes. ja teine küsimus äh, puudutab äh, härra de Schütteri ettekannet. ma loodan, et ma ei saanud teist valesti aru. Te ütlesite, et on võimalik, et liikmesriigid kaebavad teineteise peale, kuid et selliseid kaebusi ei tohiks arvestada. ma ei saanud aru, kas need ei peaks arvestatama Euroopa Kohtus või Strasbourgi Inimõiguste Kohtus. kui te mõtlesite Euroopa Kohust, siis lähevad liiks, liikmesriigid Luksemburgist ju lihtsalt mööda ja astuvad otse sisse Strasbourgi kohtu uksest. kui te aga soovite öelda, et nad peaksid olema välja arvatud äh, Strasbourgi kohtu pädevusest, siis seda peaks äh, otsustama Strasbourgi kohus ise ning tegelikult on ju juhtunud, et äh, liikmesriigid kaebavad teineteise peale Iirimaa, Iiri Vabariik ja Ühendkuningriik seitsmekümne teisel aastal ühe IRA mm, liikme puhul ju kaebasid suur aitäh! suur aitäh ja sõna saab nüüd härra Severin. suur aitäh, suur aitäh ka lugupeetud professoritele kõikide tehtud märkuste eest ja lubage mul öelda järgmist on täiesti selge, et pärast Lissaboni lepingu jõustumist on Euroopa Liidul õiguslik loomus ja seetõttu on ka võimalik liituda Euroopa Liidu, eh, Euroopa Nõukogu inimõiguste konventsiooniga. see on esimene asi. ja teine küsimus puudutab samuti Lissaboni lepingut, ehk siis eh, eeldust, mis on lepingusse sisse kirjutatud, et me liitume nimetatud konventsiooniga võttes arvesse neid kahte lähtekohta, tundub mulle, et me peaksime järeldama, et Euroopa Liidu eh, kohtu ja Strasbourgi kohtu pädevuste vahel ei ole mingit vastuolu. lihtsalt liikmesriigid pidasid mõistlikuks ja vajalikuks veelgi laiendada kohtulikku kontrolli Euroopa Liidu otsuste üle ja mitte siis ainult Luksemburi kohtu abil, vaid ka Strasbourgis asuva inimõiguste kohtu abil. ja seetõttu tehti selline otsus liituda konventsiooniga, see aga süvendab Euroopa Liidu lõimumist. või Äh, süvendada liidu föderaalset loomust, kuigi see paljudele ei meeldi. sellest seisukohast tuleb järeldada, et meil ei ole mitte mõistlik äh, põlastada fakti, et äh, Luksemburgi kohtul justkui ei olegi pädevust teatud asjades teha otsust, vaid pigem me peaksime olema rõõmsad ja ütlema, et seda me tahtsimegi, me soovisimegi, et veel üks kohus, täpsemalt öeldes Strasbourgis asuv inimõiguste kohus, võiks samuti arutada neid küsimusi, mida varem kohtulikule kontrollile allutada ei saanudki. lisaks tahaksin ma seda, eh, tahaksime öelda veel seda, et eh, selle konventsiooniga liitudes on meil võimalik laiendada oma ühist eh, vabadusel, turvalisusel ja julgeolekul põhinevat ala, see on poliitiline tulem, sest teatud mõttes me ju konsolideerime erinevaid kohtukontrolli äh, vahendeid ja teeme selle kontrolli kättesaadavaks äh, ka neile, kes ei ole Euroopa Liidu liikmed. ja lisaks, nagu on juba öeldud, pakume me niimoodi paremat kaitset Euroopa Liidu kodanikele, äh, kes soovivad kaitsta oma õigusi. sest Euroopa Liidu kodanikel ei olnud enne võimalik kaitsta kõiki neid õigusi, kuid nüüd, kus äh, Euroopa Liit konventsioonile alla kirjutab, saab neil olema selline õigus. võib-olla on see järgmine märkus nüüd hoopis eraldiseisev asi ja võib-olla külalised ka räägivad sellest, kuid ma tahaksin veel öelda järgmist. Euroopa Liidu, äh, vabandust, kolmandate riikide kodanikel võiks tekkida ka äh, isiklik kaebeõigus seoses äh, sellega, kui Euroopa Liit on rikkunud nende õigusi. nii et ma ei küsigi, kas, kas on nii või mitte, ma lihtsalt soovin, et te sellest lähemalt räägiksite. ja võib-olla veel paar lühikest märkust. ma soovin toetada professor Jacques'i seisukohta, et tegelikult ei ole lisaprotokollid meile Äh, mingiks probleemiks. minu meelest on tegemist äh, väära vastuoluga, sest äh, mõned liikmesriigid, kes on Euroopa Nõukogu liikmed, kõik nad on Euroopa Nõukogu liikmed, mõned neist kirjutasid alla ja nad kirjutasidki alla sellepärast, et nad on Euroopa Nõukogu liikmed. ja kirjutasid alla ka vähemalt mõnedele, aga mõnikord ka kõigile lisaprotokollidele. kuid meie puhul on nii, et kui needsamad konkreetsed liikmed peavad astuma Euroopa Inimõiguste Kohtu ette, siis neid hinnatakse nende protokollide põhjal, mida nemad on tunnustanud äh, üksikute riikidena. kui aga meie peame astuma Inimõiguste Kohtu ette, meie, Euroopa Liit, juriidiline isik, iseenda nimel, siis võime meie tegelikult anda vastust kõikide protokollide suhtes, ilma et me sellega vääraksime nende liikmesriikide õigusi, kes ei ole kõiki protokolle heaks kiitnud. ja seega ei ole mõistlik neid kahte asja segi ajada. vaid tuleb järeldada, et tegelikult ei ole praktilises elus mitte mingit probleemi, ei ole vaja tunda mingisugust muret liikmesriikide õiguste pärast. ja viimaseks asjaks tahaksin rääkida resolutsiooni viimasest artiklist, mis puudutab Euroopa sotsiaalhartat. lugupeetud kolleegid, ma arvan, et me võiksime siinkohal sisse võtta selle, mida juba on ka öeldud, nimelt, et inimõigused inimõiguste kontseptsioon on arenev kontseptsioon ning on olemas ka sidus inimõiguste alane süsteem mida ei ole mõtet lõhkuda või fragmenteerida, vaid mida tuleb vastupidi paremini lõimida. ning isegi juhul, kui Lissaboni leping tõesti ütleb, et äh, meie liitume Euroopa inimõiguste konventsiooniga ja ei ütle midagi muud, tuleb meil kindlasti mõelda ka teistele konventsioonidele, mis äh, on kogu maailmas olemas, mis puudutavad universaalset inimõiguste kontseptsiooni ka nende konventsioonidega liitumist tuleks pidada osaks meie mandaadist. nii et äh, kui me paremini defineerime mõisted ja neid vaatame laiemalt, siis on meil võimalik määratleda õiguslik alus, mis võimaldab meil liituda ka teiste konventsioonidega, mis kuuluvad nii-öelda inimõiguste äh, kaitse õiguslike instrumentide ühtsesse perre, suur aitäh! Eh, suur tänu, härra Severin! härra Tahv, palun, kas teie soovisite ka sõna saada? jah, ma tänan. ma arvan, et meie esinejad eh, ütlesid või pigem viitasid sellele, et kõik täiendavad protokollid tuleb ükshaaval läbi vaadata ja ära otsustada asi ei ole niisama lihtne, kui esmapilgul paistab. Äh, tuleb kõigepealt kontrollida, äh, kas üksikud protokollid ikka lähevad kokku põhiõiguste harta sätetega. ja see on midagi, mis tuleb ära teha veel enne ja alles siis saab neile protokollidele alla kirjutada. minu küsimus on nüüd järgmine. kas eh, lisaprotokollide allkirjastamine tuleb lõpule viia ühinemise läbirääkimiste osana või saab selle äkki edasi lükata tulevikku? ja nüüd teine küsimus. härra Engel joonistas siin üsna hirmutava pildi sellest, milline bürokraatlik koorem lasub kohtul ja tema tegevusel me mõistame, et äh, Euroopa liitumisel Euroopa Inimõiguste konventsiooniga mm, on ka omad kulud ja ma ei söanda nüüd välja pakkuda seda arvu, seda summat, mis see kõik maksma läheb. ja nüüd ma äh, tuleksin oma varasema küsimuse juurde tagasi. nimelt, milline oleks see õige esindatus ministrite komitees? kas te olete minuga nõus, et äh, komisjon on see, kes saadab oma esindajad sinna? Honorevole Mendes de Vigo. kolleeg Mendes de Vigo, palun. vabandust, mul tuli korra ära käia. sellepärast eh, ei kuulnud ma osa arutelust, nii et kui minu küsimusele on juba vastatud, siis ma vabandan. aga siis mu küsimused. liikmesriikide ettevalmistamine liitumiseks ja protokollide ülevõtmiseks. ma arvan, et tegelikult peaks siin ka Euroopa Liidul olema teatud kõhklusi ja ma tahaksin teada, kuidas teie suhtute protokollidesse ja härra Severin mainis ka ühte tõsiasja, mis on raportis kirjas ja ma oleksin ka tahtnud teie vastust sellele. viimases lõigus nimelt öeldakse, et Euroopa Liit peaks ühinema Euroopa Sotsiaalhartaga, mis on teie arvamus selle kohta? suur tänu. härra Pussutil, palun, palun. Yes, thank you, Mr Chairman. jah, ma tänan. ma tänan, et korraldasite selle huvitava ürituse. me arutasime eile proua Kinga Kaali arvamust eh, kodanikuõiguste komisjonist, see oli meil päevakorras ja seal ma tõstatasin küsimusi, mille ma tahan täna ka siin uuesti tõstatada. ja võib-olla siis kuulen, mida teie, lugupeetud teadlased, arvate sellest. asi puudutab suhteid Euroopa kohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu vahel. minu arvates on see väga intrigeeriv teema ja ma pean ütlema, et esimest korda saab meil olema mitte Euroopa Liidu kohtunik, kes siis sisuliselt otsustab Euroopa Liidu õiguse kehtivuse üle ja mitte Euroopa Liidu kohus hakkab otsustama Euroopa Liidu äh, õiguse üle äh, seoses inimõigustega. ma ei tea, kas äh, te äkki kommenteeriksite, siin ju tekib terve rida küsimusi kohe et need inimesed, kellel ei tarvitse olla kogemusi Euroopa Liidu õiguse vallas, kas nemad ikka peaksid olema kaasatud selle otsustamisse, mis lõppkokkuvõttes hakkab mõjutama Euroopa Liidu õiguse kohaldamist? äkki te vastaksite mulle? suur tänu ja nüüd tahaksin meie eksperte ja külalisi paluda esitatud küsimustele vastata, kui te soovite, otse loomulikult. palun. suur tänu, suur tänu nende huvitavate küsimuste eest, üritan ähm, võimalikult lühidalt vastata. härra Mendes de Vigo ma alustan siiski veel ükskord ots, otsast peale. jah, sotsiaalharta. see ei ole läbi vaadatud harta, vaid esialgne harta ja enne, kui asjad nüüd siin väga kuumaks lähevad, eriti Ühendkuningriigis, on selle olukorra lahendamine väga raske, sellepärast et tegemist on äh, selle riigiga, kus on probleemid kõige suuremad. aga ülejäänud liikmesriigid olid selle vastu, sellega liitumise vastu ja viimase kolmekümne, neljakümne aasta jooksul tegelikult oleme me ju teinud edusamme, sest kui me kuskilt äh, ei alusta, siis me ei jõua ka kuhugi. nüüd härra raportööri küsimus. jah. väga tähtis on, et Euroopa Liit äh, oleks esindatud, mitte et liikmesriigid eraldi lähevad kohtu ette. tegemist ei ole mitte millegi erilisega, sellepärast et kui me siin kriteeriume ette näeme, siis Strasbourgi kohus hakkab Euroopa Liidu volituste üle otsustama ja WTO puhul oleks olukord sarnane nüüd ministrite komisjonis esindatud. see on ju see komisjon, mis seda teeb ja nii on see lepingutes ka kirjas, nii et mitte keegi teine ei saaks ka seda teha. jäetakse nende sätete juurde, mis vanades lepingutes kirjas on. nüüd natukene süsteemist lõpetuseks. ma kordaksin veel kord, et konventsioon on juba praegusel hetkel osa Euroopa Liidu õigussüsteemist. nii et see küsimus tõstatub juba praegu ja tänane lahendus on ka hartas ette nähtud. seal öeldakse, et konventsioon kujutab endast miinimumstandardeid, vähem pakkuda ei saa, rohkem aga küll. nüüd need Taani karikatuurid kui harta pakub rohkem kaitset, siis harta kehtib ja kui konventsioon pakub rohkem kaitset, siis kehtib konventsioon. ja kohtute puhul mõlemad kohtud on vastutavad ja seal ei saa tegelikult mingit vastuolu tekkida, kuna nad tegelevad erinevate küsimustega. Luksemburgi kohus vastutab ühenduse õigustiku eest ja inimõiguste kohtul Strasbourgis on äh, põhiõiguste osas kõigest äh, sekundaarne tähendus, nii et Luksemburgilt ei võeta mitte midagi ära, kui me räägime pädevustest ja tõlgendamismonopolist. Luksemburg tegutseb edasi samamoodi nagu ka minevikus. meil on nüüd üks eraldi kontrolliaste juurde lisatud. ja siin küsiti, kas teid ei sega see, et äh, mitte Euroopa Liidu inimesed otsustavad äh, Euroopa Liidu asjade üle, aga siin on näiteks Tšehhi kohtunik Strasbourgis, mis otsustab Saksamaa üle. ma nüüd ei saagi täpselt aru, mida te sellega mõtlesite tegemist on sõltumatute kohtunikega ja protokollide puhul protokolli üks on tegelikult ju Luksemburgi kohus juba kohaldanud. nii et minu arvates seal ei ole mitte mingit probleemi, kõik tagatud õigused hartas või hartaga tagatud õigused äh, tuleb Euroopa Liidul üle võtta. nüüd annaksin sõna järgmistele kõnelejatele, härra Engel ja härra Tešeter. Réagir sur quatre points euh, parmi ceux nombreux qui ont été soulevés dans l'ordre. Euh, suur tänu. Euh, vastaksin siis märkustele selles järjekorras, nagu need esitati. kõigepealt äh, küsimus äh, äh, siis kaaskostjaks äh, olemise osas kas äh, Euroopa Liit või Euroopa Liidu liikmesriigid äh, saaksid seda olla, kui äh, liikmesriik on kohtu ees. jah, tõesti, mehhanism on natukene teistsugune sellest, mis juba praegu kehtib. vastavalt kolmkümmend kuus, kolmekümne kuuendale artiklile saab tõesti sekkuda, kuid siin tuleb rakendada seda, et et äh, lahendusi rakendatakse nii Euroopa Liidu kui ka siis konkreetse liikmesriigi puhul. kaaskostjad on osapooled äh, kohtuistungil, äh, kohtulahend kehtiks nende puhul, mõlema puhul ja nad on kohustatud siis seda lahendit järgima. nii et see ei ole selles mõttes traditsiooniline osalus ja mis tähendab seda, et et kaasosaluse äh, küsimust äh, tuleb ka selgelt välja öelda. nüüd äh, riikidevahelised probleemid kohtu ees, vastan sellele inglise keeles, ütleb kõneleja. tõesti, oluline küsimus, kas Euroopa Liidu va-, riikide vahelised sellised tuleks keelustada või võtame endale riski ja määrame ära selle et, et millised valdkonnad täpselt äh, siis kohtu, milliste valdkondade puhul kohtuettevõ poole peaks, võib pöörduda. Euroopa Inimõiguste Kohus on siis see, nii nagu Jean-Paul Jacquet ütles, kes otsustab, mis läheb ühendusõigustiku alla ja mis mitte, see on ilmselt väga delikaatne balansseerimine, võib-olla isegi äh, natukene ohtlik teisiti võib ühelt poolt öelda, et kõik on äh, automaatselt äh, kohandatav kõikidele liikmesriikidele, samas võib öelda, et äh, leping vaikib selles küsimuses, kuivõrd kolmsada nelikümmend neli Euroopa Liidu toimimislepingust niikuinii nagu näeb ette juba selle sätte, et Euroopa Liidu, Liidu liikmesriigid peaksid hoiduma kolmanda osapool, tähendab siis äh, väliskohtuniku või välisarbitraaži küsimist. kui tuhande üheksasaja seitsmekümne kaheksanda aasta kaasus Iirimaa versus äh, Ühendkuningriik, äh, see väärib muidugi kaalumist. siis esitati küsimus, et kas kolmandate riikide kodanikud võiksid äh, kasutada seda võimalust ja pöörduda kohtusse Euroopa Liidu või mõne Euroopa Liidu liikmesriigi vastu Euroopa ühendusõigustiku küsimustes. minu meelest on see väga oluline küsimus, eriti seda sellepärast, et inimõiguste kohtu tava, äh, tavaõigus on täiesti õigustatult jät-, äh, kasvavalt äh, kõhklev selles osas, et kas kõik, kas selle, kas inimene saab pöörduda kohtu poole, peab ära määrama tema rahvus ja kodakondsus. inimeste erikohtlemine kodakondsuse alusel minu meelest ei ole õige, sellepärast et see viib erikohtlemiseni siis kas ühelt poolt Euroopa Liidu kodanike jaoks või, või kolmandate riikide kodanike jaoks see teema väärib tõsist arutelu. mit-, mitte kõik praktika muidugi ei ole diskrimineeriv, eriti poliitõiguste puhul aga kui me räägime sellistest äh, vabadustest nagu liikumisvabadus äh, ja ja kus, kusagil elamise õigus, äh, see on, see on juba teine asi. järgmise punktini jõuan siit, kas Euroopa Liidul on mingisuguseid reservatsioone võimalik esitada jät-, edasisteks konventsiooniga liitumisteks? härra Mendes de Vigo sellele mõtles ka siin on äh, kaks lähenemisviisi. Euroopa Liit võib öelda, et kõigepealt tuleb äh, kohalikud kohtuinstantsid läbida, enne kui taotlus on vastuvõetav inimõiguste kohtus ja seda ainult sellistel juhtudel, kui äh, hageja on esitanud siis sellesama kaasuse juba ka rahvuskohtutes ja kohus võib nõuda siis eellahendit rahvuskohtult, riiklikult kohtult. seega oleks Euroopa Kohtul võimalus äh, oma seisukond välja öelda, enne kui asi jõuab inimõiguste kohtusse. Äh. teine reservatsioon, mis võiks esile kerkida, võiks konkreetselt puudutada Euroopa Liidu kodakondsuse küsimusi Euroopa Inimõiguste Kohtul oli paar aastat tagasi võimalus juba vaadata, kas äh, inimõiguste konventsiooni artikkel neliteist äh, on kooskõlas äh, tõsiasjaga, et Euroopa Liidu kodanike ja kolmandate riikide kodanikke koheldakse era-, e-, erinevalt. kuid see klausel on küll juba aegunud. Mm, ma loodan, et me ei peaks, äh, me peaksime võtma väga tõsiselt Euroopa Kohtu kriitikat sellises küsimuses, kui see peaks osutuma vajalikuks. nüüd on meiega liitunud äh, proua Vivian Reding, ütleb härra esimees, kes vastutab ähm, äh, justiits, põhiõiguste ja kodakondsuse küsimuste eest komisjonis ja võib-olla proua volinik, kas te saaksite meieni jääda kuni kella poole üheni või on teil äh, mingisuguseid teisi pakilisi kohtumisi ees meile, väga meeldiks, kui te saaksite meiega jääda. me tahaksime kõigepealt ära kuulata võib-olla kohtunik Timmermansi ja siis teiega võib-olla tahate te esimesena rääkida. see on see küsimus, mis ma teile esitan. härra Engel ei ole veel sõna saanud, aga võib-olla härra Engel saab siis sõna pärast volinikku. Äh, Vivian Reding, ähm, härra esimees, äh, nagu te aru saate, teinekord poliitikas äh, tuleb esile selliseid kohustusi, mis ei sõltu minust. mul on tõesti Äh, ma olen jõudnud siia teie ette, kuid äh, minuga on kaasas ka härra Kreemer, kes jääb siis komisjoni nimel minust äh, maha vastama küsimustele ja kui lubate, siis ma oma sõnavõtu teeksin ära praegu. eriti arvestades, et komisjon otsustas eile ära läbirääkimiste mandaadi osas ja ma tahaksin teid teavitada sellest, mis selles mandaadis kirjas on ja et kuidas meie seda näeme härra esimees, nojah, sellisel juhul saate teie esimesena sõna ja võib-olla saame ka küsimusi otseselt teile esitada. härra Kramer, kes tuli minuga kaasa, vastutab äh, selle toimiku eest ja tema äh, siis äh, vastab kindlasti kõikidele küsimustele seda sellepärast, et äh, see on ikkagi meie õigusteenistuse äh, pädevuses tehniliselt ja poliitiliselt. ja komisjoni siis eelkõneleja olen küll jah mina, aga kõik detailid siis vastab härra Krammar. ja palun! suur tänu, härra esimees, daamid ja härrad! nagu ma juba ütlesin eile, siis oli see päev, kus äh, jõudis lõpule meie töö Euroopa Komisjoni kolleegiumis äh, koostöös äh, õigusteenistusega ja selle tulemuseks on äh, siis ettepanek läbirääkimiste mandaadi osas. see mandaat laieneb, tähendab, see dokument läheb edasi nüüd Euroopa Nõukokku, sellepärast et nõukogu peab selle mandaadi heaks kiitma, enne kui me saame edasi tegutseda ja mõistagi, nagu reeglid ette näevad, tuleb siis informeerida parlamenti selle mandaadi sisust ja sellest, mis hakkab toimuma pärastpoole. konventsiooniga liitumine viib siis äh, lõpule Euroopa Liidu põhiõiguste kaitsesüsteemi ülesehitamise, see ei ole sugugi uus küsimus. mul on veel meeles, et üheksakümne neljandal aastal Luksemburi kohus juba äh, andis oma äh, seisukoha selles küsimuses, kuid tollal jäi asi õigusliku aluse taha kinni nüüd Lissaboni lepinguga õigusliku aluse küsimus on äh, lahenenud ja see õiguslik alus ütleb väga selgelt, äh, see liitumine ei ole mingisugune äh, valikuvariant meie jaoks, see on kohustus. kuid konventsiooniga liitumine ei ole äh, eraldi ettevõtmine, see on osa äh, laiemast põhiõiguste poliitikast, see on üks neljast selle poliitika alussambast, kõigepealt on üheks sambaks siis harta, põhiõiguste harta osana Lissaboni lepingust, mis minu meelest on kõige kaasaegsem äh, põhiõiguste äh, seadusesõna kaasaegses maailmas, see on õiguslikult siduv kahekümne seitsmele liikmesriigile ning see on äh, suur samm edasi meie põhiõiguste kaitsealases töös. see hõlmab kõiki neid õigusi, mida, mis on sees ka konventsioonis Nende õiguste tähendus ja ulatus on täpselt seesama hartas, nii nagu konventsioonis see on. kuid harta läheb natukene kaugemale ja lisab ka teised õigused, näiteks majandus- ja sotsiaalõigused, mis eh, tulevad, tulenevad siis otseselt Euroopa Liidu liikmesriikide ühtsest äh, poliitilisest ajaloost ja ka Euroopa Kohtu kohtulahenditest. ja ka kolmanda mõõtme põhiõigused, mis on natukene omapärasemad, siis andmekaitse, bioeetikaalased garantiid ning hea haldustava põhimõtteid. artikkel viiskümmend kolm põhiõiguste hartas teeb väga selgelt selgeks selle, et hartas sätestatud põhiõiguste kaitse peab olema samal tasemel vähemalt kui inimõiguste konventsioonis on ette nähtud ja tihti see harta läheb isegi kaugemale. teine uus element puudutab siis põhiõiguste edendamist vastavalt äh, Stockholmi programmi sätetele. see seab äh, konkreetsed strateegilised äh, eesmärgid turvalisusel, vabadusel ja õigusel põhineva ala jaoks Euroopas. eile Äh, komisjon äh, kiitis heaks tegevuskava projektide jaoks selles valdkonnas, nagu te näete, teeme tööd igal rindel selleks, et instrumendid saaks heaks kiidetud, tegemist on tegevuskavaga viieks aastaks, äh, nii volinik Malmströmile, kes vastutab siseasjade eest, ja volinik Redingule, kes vastutab siis justiits- ja äh, kodanikuõiguste eest. loodetavasti see tegevuskava enne suve ka heaks kiidetakse. kolmas element on väga oluline mõista seda, et äh, tõsiasi, et äh, Euroopa Komisjoni president on lahku löönud äh, siseasjade ja õigusasjade portfelli kaheks, näitab seda, kui oluliseks ta peab selle valdkonna töö tõhustamist komisjonis ja see on täiesti õige samm, sellepärast et lõpuks ometi on meil vahendid selleks, et äh, õiguste ja õigluse äh, osa lepingust hakkaks ka äh, ellu vormuma sellepärast, et kolmas sammas, mis oli meie tegevuse aluseks enne, ei võimaldanud meil eriti midagi teha ja mitte midagi ka ei toimunud ja kui midagi üldse toimus, siis suhteliselt kaootiliselt ja sellega oli väga suuri raskusi eh, just nimelt rakenduspoolel sest et äh, me ei saanud mitte midagi, mingisuguseid ettekirjutusi teha ja puudu jäi äh, vastastikusest usaldusest, äh, mis siis tuleb tulevikus kindlasti üles ehistada. Euroopa Liidu liitumine konventsiooniga on muidugi peaasjalikult suur poliitiline ja, ja juriidiline samm. kodanike vaatevinklist äh, vaadates äh, tuleks kindlasti selgeks teha, et äh, see annab teatavad tagatised kõikidele inimestele, kes tunnevad, et neid on konventsiooni äh, sätteid eirates diskrimineeritud kas siis institutsioonide või organite poolt ja ta saab pöörduda siis Luksemburgi kohtu poole, saab pöörduda kohtu poole, nii nagu meie süsteemi all vanasti, tuleb selgitada aga muidugi kodanikele seda, et enne kui nad saavad minna koht, selle kohtuette peavad teised kohtuinstantsid olema läbitud. poliitiliselt tähendab see liitumine seda, et Euroopa Liit taas kinnitab seda, kui olulist rolli mängib konventsioon inimõiguste kaitses Euroopas, seda laiemas kontekstis siis kui Euroopa Liit ja see on väga oluline, sellepärast et selle konventsiooniga liitumisel toestame me Strasbourgi süsteemi, nimelt et põhiõiguste valdkonnas valitseb äh, nii-öelda väliskontroll ja et me hõlmame siis selle oma kontrolli- ja kohtusüsteemidesse. ja muidugi see tähendab seda, et me nii Euroopa Liidu sees kui ka ka väljaspool äh, suurendame siis äh, inimeste usaldust meie põhiõiguste vallas võetud kohustuste täitmise vastu nüüd äh, me muidugi äh, toetame siduva harta ellutulemist, me tahame tagada, et nii Strasbourgi kui ka Luksemburi kohtu tavaõigus äh, areneks paralleelselt ja seega on vaja välja töötada koherentne põhiõiguste kaitsesüsteem üle terve Euroopa mandri kuid selle aluseks peab olema lubadus, et Euroopat tõesti ühendatakse vastavalt eh, seaduse sõnale ja väärtustele. teiseks, Strasbourgi kohtule antakse siis eh, võimalus eh, anda siis tervele Euroopa Liidule kohtulahenditega teatavad kohustused. mitte enam ei räägita siis konkreetsest liikmesriigist ja Euroopa Liidu kui juriidilise isiku kui ja kui autonoomse äh, teguri õigused on ka niimoodi Strasbourgi kohtus kaitstud. ja lisaks sellele annab Strasbourgi äh, kohus õiguse mõlemale osapoolele kaitsta oma seisukohti Strasbourgi kohtu ees, sealhulgas ka siis Euroopa Liidule ja Euroopa Liidul veel lisaks sellele võimalus oma kohtunik nimetada ametisse. nüüd protokoll kaheksa, ma olen kuulnud siin kuulujuttu, et me protokollidest ka räägime. protokoll number kaheksa eeldab terve rida lisagarantiisid, äh, sel, garantiide täitimist selle liitumiseks kuid oluline on sellel juures see, et Euroopa Liidu seadustiku unikaalne iseloom säiliks. nii et ja see mandaat, mis meile on antud, arvestab selle vajadusega. ma tooksin välja nüüd kaks aspekti, mis on ka parlamendi raportööri raportis kirjas. kõigepealt on täiesti selge, et Euroopa Liidu pädevus ja institutsioonide jõud, äh, nii nagu see on kirjas aluslepingus, äh, ei tohi äh, muutuda selle liitumise tõttu. ja äh, lisasäte, millele siis liitumislepingusse lisame, selle peab, äh, peab seda sisaldama. samuti ei tohi see liitumine öö, muuta kuidagi liikmesriikide mm, individuaalset seotust kohtuprotokollide ja reservatsioonidega, see tähendab seda, et läbirääkimised peavad tagama selle, et liitumisleping äh, konventsiooni sisulistes osas tagab sidususe ainult nende sammude puhul, mida institutsioonid või organid äh, Euroopa Liidus on heaks kiitnud. ja veel, Euroopa Liidu liitumine siis äh, konventsiooni protokollidega, see on ka parlamendi raportööri raporti eelnõus sees neli protokolli ei ole ratifitseerimist leidnud kõikides liikmesriikides ja põhiõiguste poliitikat arvestades on komisjon täiesti veendunud, et ükskõik milline nende, nendest protokollidest võib äh, olla väga oluline Euroopa Liidu äh, õiguste rakendamisel. teatud tagatised, mis on sisse kirjutatud nendesse protokollidesse, on peegeldumas ka meie põhiõiguste hartas seega Euroopa Liidu liitumine ka nende protokollidega on vägagi soovitatav, eriti põhimõttelisest vaatevinklist vaadatuna, kuid praegu liikmesriigid on endiselt lõhestunud mm, selles osas, kas Euroopa Liit peaks liituma nende protokollidega, mida kõik liikmesriigid ei ole tänaseks veel ratifitseerinud. ja seega on komisjon ette näinud kahefaasilise lähenemine äh, Äh, selleks, et läbirääkimisdirektiiv nii kiiresti kui võimalik saaks vastu võtta. kõigepealt äh, antakse meile siis võimalus liituda kõikide tänaste või tulevaste protokollidega, meil on, tähendab siis õigus nendega liituda ja teine faas on siis juba selline, mille fa-, mille käigus me peame otsustama, milliste protokollidega me liitume lisaks äh, sellele konventsioonile endale me üritame väga sujuvalt Euroopa Liidu liita selle konventsiooniga, mis tähendab seda, et see konventsioon peab äh, säilitama kogu süsteemi sisulised ja kontseptuaalsed äh, mõõtmed. kõigepealt tuleb täita kaks nõuet. Euroopa Liidu õigustiku unikaalne iseloom peab säilima ja teiseks on väga oluline lahendada Euroopa Liidu eriline staatus Eh, siis juriidilise isikuna, kellel on autonoomne võim, kellest saab siis nüüd lepingu osapool, seda liikmesriikide kõrval. sellepärast, et praegune mehhanism on ette nähtud ju siiski ainult üksikutele riikidele. nii et kõik eh, muutused konventsiooni, mis tuleb teha nüüd tänu Euroopa Liidu liikumisega äh,, tuleb muidugi ette võtta, näiteks äh, see äh, kaaskostja menetlus, sellest komisjon eile rääkis. kaaskostja menetlust äh, on ette näinud ka parlament oma raporti eelnõu, see on tõesti ülioluline, et Euroopa Liidule laieneb õigus kaaskostjana osaleda kohtuistungitel, kui liikmesriik on kohtu ette toodud. see on eriti oluline, kui väidetav konventsiooni rikkumine puudutab mõndas, mõnda seadusandlavat teksti, mille Euroopa Liidu, Euroopa Liidu liikmesriik on vastu võtnud vastavalt Euroopa Liidu seadustiku ettekirjutustele ja mille vastuvõtmist äh, see liikmesriik oleks saanud teha ainult otseses, ainult nii, et äh, eiraks siis ühenduse õigustikku ja et ainult siis, kui Euroopa Liit äh, saab kaaskostja õiguse, äh, saab Euroopa Liit täies mahus äh, kaitsta ühenduse õigustiku konventsiooni sätete ees, kui see peaks osunema vajalikuks. sealhulgas laieneb siis ka õigus asi edasi kaevata Strasbourgi kohtu nii-öelda suurde kotta kaaskostjana äh, on Euroopa Liidul muidugi ka siis kohustus järgida Strasbourgi kohtu kohtulahendit, kui see leiab, et Euroopa Liit on käitunud või liikmesriik on käitunud konventsioonile äh, vastu. mis tähendab seda, et tekib tulevikus äh, võimalik olukord, kus Euroopa Liit peab oma seadusandlust muutma vastavalt kohtulahendile ilma sellise süsteemita saaks äh, Strasbourgi kohus äh, sundida tegutsema ainult liikmesriiki, isegi kui äh, vastuolu on tekkinud tänu ühenduse õigustiku sätetele. ja liikmesriik aga ei saa seda mm, mitte kuidagi rakendada seda kohtulahendit, sellepärast et üksinda ükski liikmesriik ei saa ühenduse õigustikku muuta või, või suisa mõnda akti tühistada ja meie arvame, et Strasbourgi kohus põhimõtteliselt ei peaks tõlgendama Euroopa Liidu õigustikku. kuivõrd Euroopa Ühendusel on autonoomse, autonoomne õigus tõlgendada oma seadusandlust ja see tähendab seda, et Euroopa Liidul peab jääma õigus osaleda kõikides kaasustes, kus mõni Euroopa Liidu liikmesriik on kohtusse kaevatud ja mitte ainult sellistel, ja kaitseühenduse õigustikku. Euroopa Liidu sisemised reeglid peaksid nüüd siis ära määrama need juhud, mil kindlasti Euroopa Liit peaks olema kaaskostjana osaline kohtutöös kaaskoostöömehhanismi juurde, äh, sissetoomine, seega on tegelikult suhteliselt piiratud äh, muudatus konventsioonis, see on tehniline ja protseduuriline oma iseloomult ega moonuta mitte kuidagi konventsiooni toimimist, vaid tagab sujuva Euroopa Liidu liitmise konventsioonisüsteemi institutsionaalsest vaatevinklist tahaksin veel rõhutada komisjoni seisukohta, et Euroopa Liidu esindajad peaksid osalema konventsiooni organite töös, seda võrdsel alusel siis teiste lepingu osapoolte esindajatega. peaasjalikult peame me siin silmas siis Strasbourgi kohust ennast. Euroopa kohtuniku Euroopa kohtuniku olemasolu tagaks selle, et konventsiooni üks äh, põhimõte, peamine põhimõte oleks täidetud, see näeb ette seda, et kõik osapooled oleks esitat-, esindatud kohtus. lisaks sellele tagab ka selle tagatiste süsteemi täitmise, kuivõrd see näeb ette, et osapooled kõik peavad äh, olema osalemisvõimelised ning suurendab kindlasti ka kohtulahendite legitiimsust. seega Euroopa Liidu poolt valitud kohtuniku osalus kohtus on äh, hädavajalik. see on kindlasti ühenduse huvides, sellepärast et ühenduse õigustik on väga spetsiaalne ja unikaalne ja üks selle äh, konventsiooniga liitumise üks eelistest äh, on see, et sellega tagatakse see, et Euroopa ühenduse õigustik on adekvaatselt esindatud kohtus ja et kohtus lasub ka piisavalt ekspertteadmisi arvestamaks Euroopa Liidu õigustiku eripäradega. ja seega komisjon toetab tugevalt äh, alalise äh, täiskohtuniku liitumist kohtuga, kellel on sama staatus ja samad kohustused nagu tema kaaslastel ja kes potentsiaalselt võib siis sekkuda kõikide juhtumite puhul mis nüüd puudutab seda, kuidas kohtunik valitakse, no siin pööran pilgud parlamendi poole. tavapärane menetlus, mida konventsioon ette näeb, peaks toimima. seega Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee valib kolmest kandidaadist, mille on esitanud Euroopa Liit, sobiva kandidaadi. mina arvan, aga see asi on parlamendi otsustada, et Euroopa Parlamendi eh, teatud arv liikmeid peaksid saama ka õiguse osaleda parlamentaarse assamblee töös, kui eh, selle assamblee eesmärgiks on kohtunik valida. ja taaskord, eh, siin on komisjoni seisukoht täiesti samasugune nagu parlamendi raporti eelnõus ma olen väga äh, rahul ka, et meil on äh, Hispaania e kui eesistujariigiga selline sujuv koostöö tagatud. Äh, eesistuja oli väga huvitatud sellest, et see mandaat ära otsustatakse, asi jõuab nüüd nõukogu läbirääkimiste lauale, nemad väga kiiresti võtavad selle asja ette, et me saaksime niipea kui võimalik alustada siis läbirääkimisi konventsiooniga liitumiseks. härra esimees, Te ilmselt saate sellest aru, sellest kõigest, et Euroopa Komisjon võtab oma mandaati väga tõsiselt ning kavatseb läbi, läbirääkimistel ka väga jõulisi läbirääkimisi pidada. komisjon on see, kes neid läbirääkimisi peab. ja läbirääkimiste jooksul kindlasti teavitab komisjon saavutatust nõukogu ja parlamenti ning kavatseb hoida pidevat äh, koostöökanalid lahti kohtuga ja teiste nõunike ja ekspertidega, kes võivad meil aidata need läbirääkimised äh, kiirelt lõpetada, sest et kui läbirääkimised lõpevad, ega see ei ole veel kogu töö lõpp, sest et siis alles hakkab ratifitseerimisprotsess ja ma loodan ja ma olen selle väga selgelt välja öelnud, et ma loodan, et meil ei teki probleeme kahekümne seitsme liikmesriigiga. aga ne, lisaks sellele on ju veel kakskümmend teist riiki ja nendega võib-olla läheb natuke kauem. Grazie, signor commissario. Ehm, posso chiedere... ma tänan, proua volinik. kas te äkki saaksite anda komisjoni liikmetele ka teksti, mille te ette kandsite? tänan. loomulikult me ei saa teid sundida selleks, aga ma arvan, et et eh, meil kujuneb komisjoniga hea koostöö sellel teemal. Eh, allora ci dispiace non aver potuto sottoporre a interrogatorio kahju, et me ei saa esitada küsimusi volinikule otse. aga me hindame kõrgelt seda, mida me kuulsime. meil on kuulata ära veel doktor Endler Engel, kas teil on midagi lisada meie viimasele küsimuste voorule? ja siis saab sõna kohtunik Timmermans. tema on Euroopa Kohtu kohtunik. ja pärast seda on meil üldine arvamuste vahetus ja võib-olla siis doktor Engel veel saab sõna. aga kõigepealt kohtunik Timmermans. Merci, monsieur le president J'aimerais euh, vous remercier d'abord pour avoir invité un membre de la... ma tänan, ma alustan sellest, et tänan teid, et kutsusite mind äh, Euroopa Kohtu kohtunikuna siia esinema. loomulikult ma ei saa siin esineda Euroopa Kohtu nimel, sest kohtul ei ole veel ametlikku seisukohta selles küsimuses, mis täna siin päevakorral on. aga kohtu, äh, kohtunikel on oma arvamused asja kohta aga ma lihtsalt tahan, et te teaksite, et see, mida mina teile ütlen, on minu enda arvamus. kõigepealt paar sõna eh, selle kohta, et mida annab juurde see, kui Euroopa Liit nüüd liitub inimõiguste konventsiooniga. mina isiklikult ei leia, et põhiõiguste kaitse tase võrreldes sellega, mis ta praegu on harta alusel ja pretsedendiõiguse alusel ei oleks rahuldav. ja et konventsiooniga liitumine on vajalik selleks, et mingid lüngad täita. Euroopa kohus juba rakendab inimõiguste konventsiooni oma pretsedendiõiguses, nagu teile ka hästi teada on. viimastel aastatel on üha põhjalikumalt ja põhjalikumalt konventsiooni poole pöördutud Eh, ja ka Strasbourgi kohtu pretsedendi õigust lähemalt käsitletud. ja ma arvan, et minu eh, kolleegid eh, vastaspool Strasbourgi kohtus ei vaidle mulle vastu, sest tõesti, meie koostöö on ju olnud suurepärane. aga nüüd tahaks juhtida tähelepanu järgmisele. pärast Lissaboni lepingu jõustumist Äh, on konventsioon Euroopa Liidule muutunud suuresti siduvaks ja põhjuseks on põhiõiguste harta. artikkel viiskümmend kaks lõige kaks hartas ütleb, et kui äh, õigusakt vastab äh, konventsioonis öeldule, siis kohaldusala ja tähendus on sama sättel mis tähendab seda, et konventsioonist tuleb kinni pidada kui miinimumnõudest, miinimumtasemest, mis tähendab seda, et konventsioon on juba praegu siduv. ja Euroopa Kohtu kaasused juba kehtivad Euroopa Liidule inimõiguste kohtu kaasused juba kehtivad Euroopa Liidule. nii et kui konventsioon nüüd on laias laastus siduv Euroopa Liidule, siis miks üldse konventsiooniga veel liituda? selleks on kaks põhjust. et Euroopa Liit integreerida inimõiguste kaitse üle-euroopalisse süsteemi. see on üks eesmärk, nii nagu konventsioon ja Strasbourgi kohus seda ette näevad. ja teine põhjus, liitumisega lõpeks see olukord, kus, kui keegi leiab, et tema inimõigusi Euroopa Liidu institutsioonid kuidagimoodi on kahjustanud, siis nad lähevad kohtusse liikmesriigi vastu ja mitte selle Euroopa Liidu institutsiooni vastu. me tahame sellise olukorra lõpetada. nii palju siis lisandväärtusest, mis konventsiooniga liitumine annab see liitumine on soovitav ja aluslepingu artik-, artikkel kuus lõige kaks ütleb, et tuleb liituda konventsiooniga, aga nagu me täna kuulsime juba, liitumine tekitab ka mõningaid probleeme ja osa on üsna keeruka iseloomuga. ja põhjuseks on Euroopa Liidu väga mm, spetsiifiline iseloom. kaheksas protokoll üt-, näitab, et Lissaboni lepingu autorid mõistsid neid probleeme, mis tekivad Nad said aru, et konventsiooniga liitudes tuleb Euroopa Liidu seadustikust ja Euroopa Liidu eripärast kinni pidada. ja alles peavad jääma äh, Euroopa Liidu pädevused ja institutsioonide äh, õigused ja kohustused. ma tahaksin välja tuua äh, ühe Euroopa Liidu eripära, erijoone, mis on eriti tähtis. nimelt Euroopa Liidu tegevus kohaldub Euroopa kodanikule eh, liikmesriigi mm, kehtivate ülevõtmise meetmete kaudu. Mm, ja seadused, Euroopa Liidu õigusaktid kohalduvad eh, siiski mitte otseselt, vaid kaudselt kodanikele väga vähe on neid juhtumeid, kus otseselt kohalduvad äh, kodanikele äh, need seadused ja nüüd, et kuidas kaitsta üksikisikut, kui tema õigusi rikutakse, äh, kõigepealt peab kodanik pöörduma esimeses instantsis liikmesriigi kohtu poole oma õiguste kaitseks ja alles pärast saab Euroopa kohtusse pöörduda. ja ainult siis, kui kodanik leiab, et liikmesriigi kohtu, kohtuniku otsus ei olnud rahuldav, siis saab ta pöörduda juba järgmisse instantsi. ja üksikisik saab kaudselt vaidlustada ühenduse õigusakti ainult Äh, arvestades seda, et see on, õigusakt on üle võetud liikmesriigi õigusesse. nii et äh, üksikisikud ei ole päris ilma võimaluseta Strasbourgi kohtusse täna pöörduda, aga nad saavad äh, sinna pöörduda ainult kõigepealt vaidlustades liikmesriigi tegevuse ja pöördudes kõigepealt liikmesriigi kohtusse. ja nüüd saab Strasbourgi kohus äh, süüdi mõista Euroopa Liidu, kui Euroopa Liidu tegevus kaudselt või otseselt vaidlustatakse ja liitumisleping peab üksikasjalikult sätestama selle, kuidas Euroopa Liit hakkab osalema kõikides menetlustes. aga meil tekib siin ka terve rida raskusi. Euroopa kohtu ülesanne on täita, et kinni peetakse ühenduse õigusest ja samas ka põhiõigustest ja protokoll kaheksa nõuab, et äh, konventsiooniga liitudes ei tohi kuidagi kitsendada institutsioonide volitusi ja pädevust. ja minu arvates puudutab see ka Euroopa Kohtu pädevust. nüüd see stsenaarium, mida ma teile äsja kirjeldasin see näeb ette ainult ühe võimaluse, kuidas kohus saab täiel määral oma pädevust teostada, nimelt eh, eelotsuseid andes. ja nii tekib võimalus ja lõppkokkuvõttes ka kohustus, et liikmesriigi kohus taotleks sellist eh, eelotsust eh, Euroopa kohtult. siis veendumaks, kas ühenduse mingi aktsioon ikka rikub põhiõigusi. aga liikmesriigi kohtunik on see, kes suveräänselt langetab selle otsuse, kas paluda eelotsust või mitte. ja hageja võib taotleda eelotsuse saamist, aga ta ei saa kohustada kohtunikku seda otsust ka siis omakorda Euroopa Kohtust küsima. ja nagu härra Jacquet täna hommikul ütles, meil on siin tõesti keeruline probleem mulle näib, et raske on, vabandust, vastupidi, eh, Strasbourgi kohus võib süüdi mõista liikmes eh, Euroopa Liidu inimõiguste rikkumises, kui Luksemburgi kohus eh, veel ei ole selle kohta otsust langetanud. aga kas see nüüd ikkagi läheb kokku selle põhimõttega, et me tahame kõigepealt äh, need alama taseme võimalused ammendada, enne kui kõrgemasse astmekohtusse äh, pöördume. kahe tuhande kaheksanda aastast on üks äh, kohtulahend, mis puudutab varade külmutamist ja siis kohus ütles, et kõik ühenduse õigusaktid peavad kinni pidama põhiõigustest ja see on kohtu ülesanne nüüd kontrollida, et tõesti ka asutamislepingu sätetest ja põhiõigustest kinni peetaks. nii et väga tähtis on, et meil oleksid ette nähtud mehhanismid, mis võimaldavad ära kuulata Luksemburgi kohtuotsus, enne kui asjad lähevad Strasbourgi kohtusse lahendamiseks. milline see mehhanism võiks olla? üks variant on, et defineerida, mida tähendab, et äh, siseriiklikud õiguskaitsevahendid on ammendunud et Strasbourgi kohtusse näiteks saab pöörduda alles pärast seda, kui Luksemburgi kohus on eelotsuse andnud kui siseriiklik kohus on sellist eelotsust Euroopa kohtult taotlenud, siis tuleb tal ka ära oodata selle otsuse langetamine Luksemburgi kohtus. aga loomulikult üksikisik ei saa kontrollida seda protsessi ise. kas ikka tema soov, et eelotsus langetataks, ka rahuldamist leiab? ja eelotsuse taotluse võib ta küll esitada, aga ta ei saa seda nõuda aga nüüd Strasbourgi kohtul on praktilised kaalutlused ka raske nõuda, et kõigepealt Euroopa Kohus eelotsuse langetaks, enne kui Strasbourgi kohus hakkab asja kaaluma. võib-olla ei ole pragmaatiline, et asju nii palju venitada ja nüüd on vaja mõelda selle peale, kas Strasbourgi kohus saab kuulutada midagi mitte vastuvõetavaks, menetlusse võetavaks, sest lihtsalt eh, Euroopa Kohus ei ole veel oma otsust langetanud, eelotsust andnud. meil on pretsedendi õigus, kus Strasbourgi kohus on kõigepealt eh, otsustanud, et ei olnud meelevaldne see, et taotleti eelotsust eh, eelmise astme kohtust aga nüüd see jälle see eh, proovikivi, et kas otsus oli meelevaldne või mitte meelevaldne, need on ikkagi väga erandlikud juhtumid. me ei tohi ka silmist kaotada seda, et liikmesriigi viimase astme kohtul lasub, eh, lasuv kohustus eelotsust taotleda ei ole sugugi absoluutne. Eh, peab ikkagi olema vajadus selle järele. nüüd äh, see soov, et Strasbourgi kohus hakkab nüüd etendama rangemat kontrolli nende küsimuste üle, see ei tekita probleeme, sest me tahame, et Strasbourgi kohus Äh, sekkuks rohkem nendesse asjadesse, mis praegu kuuluvad siseriikliku kohtu pädevusse. ja äh, tahame rohkem ka eelotsuseid Luksemburgi kohtult. ning äh, Strasbourgi, ei ole ka ohtu, et Strasbourgi kohus äh, Eh, sekkuks eh, ühenduse õigustiku põhitaladesse. Eh, nii et tähtis on, et liikmesriigi kohus ikkagi taotleks eelotsust Luksemburgi kohtus, enne kui Strasbourgi kohus saab otsustada, kas ta võtab käsitleda, menetleda mõne kohtuasja või mitte ma ei saa nüüd üksikasjalikusele peatuda, ma kardan ikkagi, see asi nii hästi toimima ei hakka, aga ma tooksin teile siiski mõned paremad lahendused sellele probleemile. peaks äh, võib-olla pigem ette nägema mehhanismi mitte äh, ainult, mitte Strasbourgi kohtus, vaid Euroopa Liidu tasandil. nimelt, kujutlegem, et me anname Euroopa Komisjonile võimaluse taotleda Luksemburgi kohtult otsust, eh, millega kohus otsustab, eh, kas ikka läheb üks või teine õigusakt kokku eh, põhiõigustega või kas liikmesriigi õigus läheb kokku ühenduse õiguse rakendamise põhimõtetega. samas on Strasbourgi kohus juba otsustanud seda juhtumit mitte menetlusse võtta. komisjon peaks olema kaasatud sellesse protsessi veel enne seda, kui Strasbourgi kohus hakkab hindama. ja kui esitatakse eelotsus nüüd Luksemburgi kohtusse ja Strasbourgi kohus otsustab, et sellist eelotsust on vaja Luksemburgi kohtul, siis ta peatab oma menetluse selleks ajaks, kuni otsus tuleb Luksemburgist, peatab menetluse Strasbourgis. ja siis lõpetatakse lõppkokkuvõttes see kaasus Strasbourgis viiakse seal lõpule. ma olen üritanud nüüd oma märkustes juhtida teie tähelepanu mitmesugustele probleemidele, mis seonduvad äh, konventsiooniga ühinemisega tegemist on tõeliste, tõsiste probleemidega ja nende peale peab mõtlema ja on vaja leida lahendusi ja paneme need siis kirja liitumislepingusse. suur tänu. suur tänu, et te nii selgelt seda kompleksset probleemi siin selgitasite. nüüd alustame aruteluga ja nagu lubatud, annan kõigepealt sõna doktor Engelile selleks, et tema saaks vastata eelnevalt öeldule. palun. suur tänu, härra esimees. härra Tahv küsis minu käest raha kohta ma vastaksin sellele küsimusele kahes osas, kõigepealt põhimõtteliselt ja siis konkreetselt. põhimõtteliselt, kui te lubate mul seda nii öelda, siis on tegemist Euroopa Liidu liitumisega Euroopa Nõukoguga ja praegusel hetkel me ei saa ju öelda, et tegemist oleks abieluga, kus äh, van-, vaene peigmees loodaks, et saab endale rikka pruudi, vaid kui me va-, lähtume sellest, et lepingupartnerid on võrdsed, on tegemist lepinguga, mille puhul kõige tähtsamad on põhimõttelised. muide, Euroopa Liidu raha puhul ei räägi me ju mitte Euroopa Liidu rahast, vaid rahast, mille on üle kandnud liikmesriigid ja Euroopa Nõukogu puhul on lugu täpselt samasugune. lihtsalt, et Euroopa Nõukogu eelarve on palju väiksem kui Euroopa Liidu oma. ja nüüd, kui Euroopa Liit liitub, siis teatud riikide välisministeeriumites lihtsalt vaadatakse asja teistmoodi. Euroopa Nõukogu rahalised vahendid või ka Inimõiguste Kohtu rahalised vahendid toovad endaga kaasa ka poliitilise saagi kogumise. Euroopa Inimõiguste Kohtu suur töökoormus, kust see tuleb? see ei tulene mitte põhimõttelistest küsimustest, vaid sellest, et Euroopa Nõukogu on laienenud idasse ja see oli Euroopa Liidu ida laiene, idasse laienemise eelsammuks pärast üheksakümnenda aasta sündmusi me kõik, peaaegu kõik lootsime, et äh, terve Euroopa pühendub äh, inimõigustest kinnipidamisele. Euroopa Nõukogu tahtis, et postkommunistlikud äh, riigid liituksid võimalikult kiiresti selleks, et nad hakkaksid põhiõigustest kinni pidama, aga nende riikide struktuurid jäid veel pikaks ajaks samaks. on terve rida riike, kus äh, pool kohtuasjadest jõuab Strasbourgi sellepärast, et äh, kohalikud riiklikud kohtud ei võta neid otsuseid vastu. nii et te näete, kui nõrgad on liikmesriikide struktuurid ja Euroopa Nõukogu lootis nüüd, et äh, demokraatliku struktuuri defitsiidid on niimoodi võimalik äh, kõrvaldada sest kui riigid võtavad endale kohustuse inimõiguste konventsioonile alla kirjutada, siis Euroopa Inimõiguste Kohus on selleks lüliks, mis aitab riiklikke reforme ellu viia selleks, et saavutada see tase, mida Euroopa Nõukogu nõuab ja sellepärast see kaebuste arv nii palju ka tõusis. üleilmsel tasandil on inimõiguste kohtu eelarve kõigest imepisikene võrreldes Euroopa Liidu kohtuga, ta on ka imepisikene võrreldes Jugoslaavia kriminaalkohtuga. nii et äh, inimõiguste kohtulik äh, läbisurumine on tegelikult üpriski odav. ja nüüd need mõningad punktid, mis minu jaoks on eriti tähtsad. esiteks personaliküsimused. kui kohus saab sõltumatus otsustada oma personali üle ja kui Euroopa Nõukogu peadirektor konstitutsioonivastaselt äh, loobub äh, sekkumisest, siis tegemist on poliitilise küsimusega, mida on võimalik väga kiiresti lahendada ja mis ei maksa mitte midagi. eelarve sõltumatus. see tähendab seda, et kohus teeb äh, eelarve eelnõu ja ministrite komisjon otsustab, mis ta saab. aga tegemist ei ole peadirektori otsusega, kes siis muudab eelarve eelnõud. ei, vaid ministrite komisjon on see ja ta teeb seda ka siis läbipaistvalt ja kontrollitavalt. nii nagu Euroopa Parlament ja Nõukogu vastutavad Euroopa Liidu eelarve eest ja see protsess on läbipaistev ja kontrollitav. nii et seepärast minu jaoks on tähtsus, tähtis selgus. ja mis puudutab ähm, kohtunikke, siis Euroopa Nõukogu on teinud esimesed sammud, see kindla summa reegel on ära muudetud, sisse on viidud uus palgasüsteem ja ka pensioniõigused. see on esimene väga tähtis samm. aga me ei tohi ära unustada ja see oleks minu viimane punkt, et Euroopa Inimõiguste Kohtu tõhusa töö eest ei vastuta mitte ainult kohtunikud, vaid ka ju kõik muud kaastöötajad ehk siis nii-öelda kantselei nii et siin on väga tähtis, et kõik lepingu osapooled teeksid vajalikud kohandused. see tähendab seda, et Euroopa Liit ei peaks maksma sisseastumismaksu ja ärgem hakakem nüüd lähtuma asjale nii, et neil on põhimõtted ja meil on raha, vaid Euroopa Liidust saab siis osa suuremast süsteemist ja ta kannab ainult oma osa kulud tegemist on poliitilise sammuga, poliitiline silmavaade laieneb ja niimoodi on meil võimalik paremini kaitsta inimõigusi, aitäh! suur tänu ja nüüd proua Kinga Kall, palun, kaas-, variraportöörina. suur tänu, mul on küsimus kohtunik Timmermansile, mul on väga hea meel, et äh, te kogu selle mehhanismi äh, niimoodi ära kirjeldasite, sellepärast et äh, te näitasite sellega, et detailides ongi koer maetud. mida see kõik tähendab üksikisikule? kuidas see kõik hakkab temale välja paistma? ja kuidas me saame selgitada kodanikele, et tegemist on äh, nende jaoks äh, lisaväärtusega. ja kui ma järgin nüüd seda loogikat, mida te esitasite, siis kõigepealt tuleb tagada see põhimõte, et kõik äh, kohalikud kohtuinstantsid tuleb enne Strasbourgi kohtusse pöördumist läbida on mõned, kes arvavad, et äh, see peab siis päädima Euroopa Liidu kohtu eelotsusega. nagu ma aru saan, ei ole liikmesriikide kohtutel kohustust seda Euroopa kohtust paluda ja siis on juba asi midagi muud, aga isegi kui äh, mõne liikmesriigi kohus seda eel otsust taotleb, siis on õigusriigil õigu-, siis on kodanikul minna Strasbourgi kohtu ette, aga see kõik võtab, kui ma nüüd neid aastaid kokku loen, umbes kaheksa-kümme aastat. Neile küll tuleb uus kohtuinstants juurde kodanike jaoks, aga see võtab vähemalt kaheksa-kümme aastat. ja ma üldsegi ei arva, et on lihtne selgitada inimestele, miks selline asi hea on. ja sellepärast ma julgustaksingi kõiki teid, eksperte, kohtunikke ja muidugi poliitikuid endeid, see on ju meie ülesanne ka libekomisjonis, et tuleb leida sellised mehhanismid, mis annaksid ikkagi natukene paindlikumaid võimalusi kodanikele. sest me peame leidma midagi, mis tõesti annakski siis midagi juurde kodanikele. või me peame olema väga ettevaatlikud ja seda ma oma väga lühikeses sissejuhatuses ka ütlesin, et me peaksime väga ettevaatlikud siis selles osas, kuhu, kuidas me tõstame lootusi inimestes. me räägime, et see asi on kõik väga oluline ja ma tõesti arvan, et see ongi oluline muuseas. ja et see asi tuleb ära teha, äh, aga samas äh, peame me siis kuidagi ütlema välja ka selle, kuidas inimesed tõesti sellest võimalusest ka mingisugust tolku saaksid. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Messerschmidt. ja ilmselt te juba isetegi mõistnud, et täna lõunal siis pärast seda mm, kohtumist siin lõunapausi ajal äh, õnnestub meil ka rääkida sellest asjast, et meie komisjon pakub teile väikese lõuna, härra Messerschmidt. suur tänu. ma tuleksin tagasi äh, ühe küsimuse juurde, mille tõstatasid mitmed äh, kõnelejad ja tegemist on tõesti keskse tähtsusega küsimusega. sellest hetkest kus äh, on liitutud konventsiooniga. tekib muidugi küsimus, millist, millise allika poole siis pöördutakse. siin on kaks erinevat kontseptsiooni kuidas äh, tõlgendada siis äh, erinevaid äh, kontekste, näiteks see Taani äh, Taani juhtum, on neid, kes ütlevad, et sõnavabadus peab jääma kõige ülemuslikuks artikkel kümme. natukene lihtne oleks aga selline tõlgendus. ei saa öelda niimoodi, et võitku see, mis on kõige tugevam on väga oluline täpsustada, milline õigus, õiguslik alus tegelikult siis kehtib, kuidas see ära lahendada? suur tänu. härra Timmermans, teie vastus siis? või kui teised eksperdid tahavad enne sõna saada, siis äh, laske käia. suur tänu, härra esimees, võib-olla vastaksin äh, siis sellele, mida küsiti. oot-oot, mulle tundub, et äh, mõned teisedki meie külalised tahtsid sõna sekka saada ja kui teie, härra Timmermans, äh, alles siin rääkisite, siis võib-olla vastate ka viimasena. ja sõna saab äh, professor Jacques. Äh, kohtunik Timmermansi äh, arvamused olid väga huvitavad äh,. ma arvan, et me ei peaks looma selliseid institutsioone, mis kodanike huvides ei tööta me räägime asjadest, mis tegelikult tõusevad esile väga harva. Strasbourgi koht, kohus ju ei tõlgenda liikmesriikide ähm, seadusandlust. see on minu selles kirjalikus äh, ettekandes ka väga selgelt kirjas. kui Strasbourgi kohtunikud äh, äh, peast segi läheksid ja hakkaksid ähm, liikmesriikide seadusandlust tõesti rakendama, siis tuleks midagi taolist luua, me oleme täiesti vastu sellele ja akadeemikute seas on selline asi väga tavapärane, et ollakse eriarvamusel. kuid tõsi on see, et et kodused kohtuinstantsid tuleb läbida. see on täiesti õige, sellepärast et tavaliselt lahendus äh, liikmesriikide kohtutest ka tuleb, tavalistelt, tavaliselt sellest ikkagi piisab. kas me usaldame neid süsteeme, see on üks asi, aga kui me neid usaldame, siis me usaldame tervet süsteemi võib ju teha ettepanekud, et tuleb lepingut kui sellist muuta ja mingisuguseid sekundaarseid tingimusi seada, aga minu meelest see on väga kiiruline selleks, et, äh, et lihtsalt need mõned üksikud kasused ära lahendada. mina usaldaksin ikkagi kohtunikke. Äh, suur tänu. professor äh, De Schutter, tehke lühidalt, aega meil üldse ei ole. Merci, monsieur le président euh,. Peut-être euh, simplement. suur tänu lihtsalt hästi lühidalt. Euroopa Kohus. Euroopa Kohtu positsioon ei ole radikaalselt teistsugune kui teiste põhiseaduslike kohtute oma. mõtlen siin nüüd Euroopa Nõukogu liikmesriike. meil on näiteks Belgia põhiseaduslik kohus ja kohtud tihti ei, kohtunikud ei pöördu tihti edasi, mistõttu Belgia jaoks on suureks probleemiks see, et et enne, kui Belgia põhiseaduslik kohus midagi ütleb, ütleb midagi hoopis inimõiguste kohus. ei ole ju midagi imelikku see, et Äh, kohtunikud asju edasi või tagasi saadavad. see isegi vähendab riski. kuid tuleb ikkagi öelda, et riikliku tasandi kohtunikud peavad eelotsuseid küsima. see on äh, reeglite rikkumine, kui on tõlgendamise probleeme ja eelotsust ei küsita. me ju ei taha, et meil oleks süsteem, mille puhul me peame arvestama sellega, et äh, riikliku tasandi kohtunikud ei tee oma tööd korralikult. kohtunik Timmermans ütles muuhulgas, et kui riikliku tasandi kohtunik ei küsi eelotsust vastavalt Euroopa Liidu lepingule, lepingu artiklile kakssada seitsekümmend kuus, siis võib inimõiguste kohtusse pöörduda, sellepärast et eh, kõik õiguslikke vahendeid ei ole kasutatud. jah, olgu. sellisel puhul rikutakse artiklit kuus ja ka ei ole võimalust inimõiguste kohtu poole pöörduda. nii et äh, sel puhul oleks kõnealusel isikul isegi mitmepoolsed probleemid meil on ju neli erinevat menetlust, meil on riiklik tasand, meil on inimõiguste kohus, meil on võimalik tagasi saata kaasuseid, seda siis Euroopa Kohtu puhul ja Euroopa Komisjonil on võimalik ka mõnda liikmesriiki öö, kohtusse kaevata ja peale selle on võimalik ka eelotsuseid küsida, nii et me peaksime jääma realistlikuks. suur tänu ja härra kohtunik, palun. jah, pärast seda suurt rünnakut on mul siiski väga hea meel, et mulle anti võimalus vastata. kõigepealt mida ütles härra de Schütter? tegemist on arusaamatusega, ma ei öelnud ju, et kui tagasi ei saadeta kaasust, siis äh, Strasbourg ütleb, et ta ei aruta seda. ei, ei, otse vastupidi. ma olen selles osas temaga nõus. aga see ei ole võib-olla see lahendus, mille me peaksime valima. alustaksin sellest, mida ütles Jean-Paul Jacquet ja mida ütles ka proua variraportöör, et see asi on lihtsalt liiga suureks puhutud. et kui asjad aetakse keeruliseks, siis nad võtavad ka kaua aega. üks Euroopa Liidu iseloomujoon on just see, et meil on valida kaks võimalust Euroopa Liidu otsuseid on võimalik kohtusse kaevata, Euroopa kohtusse siis, ja alati on võimalik pöörduda ka Strasbourgi kohtu poole. aga rakendamine toimub liikmesriikides ja seal lähevadki asjad keeruliseks. kuid Euroopa Liidus on see täiesti normaalne, on täiesti tavaline, et Euroopa Liit näitab kätte suuna ja liikmesriigid äh, on siis need, kes peavad ära tegema kodutöö. rakendamise puhul jah, tuleb ära kaotada kõik õiguslikud meetmed, kuid see pole päris õige, sellepärast et meil on veel ka põhiseaduslikud kohtud äh, mis ei kuulu sellesse menetlusse, kuid meil on ka igas riigis kõrgemaid kohtud, mis siiski on osa sellest protsessist ja nende poole tuleb pöörduda enne, kui üldse on võimalik Strasbourgi kohtu poole pöörduda. ja seal on nüüd see suur erinevus, sellepärast et eraisikust äh, hagejad ei saa pöörduda Euroopa Kohtu poole ja siin on probleem, sellepärast et äh, kohtu ülesandeks on ja see ei ole nüüd mitte autonoomia küsimus, vaid vastutuse küsimus. nimelt äh, kohus peab Euroopa põhiõigusi kaitsma teiste institutsioonide rünnakute ja seadusandja rünnakute eest ja me ei saa lihtsalt öelda, et äh, sellist võimalust ja vastutust ei ole olemas. seepärast ma tegin ka selle ettepaneku ja mul on väga hea meel kuulda reaktsioone sellele ettepanekule, sest niimoodi on võimalik päris mitu asja selgeks teha. tahaksin rääkida, mis on selle ettepaneku puhul siis tähtis. me ei räägi ju siin sellest, et me viiksime sisse mingi automatismi. tegemist ei ole ka rikkumismenetlusega, ei. tegemist oleks uue võimalusega, meil ei ole isegi vaja mitte lepingut äh, muuta, vaid seda on võimalik liitumislepingusse sisse viia, kuna see küsimus on seotud liitumisega ise. nimelt, komisjonil on võimalus ja see ei ole kohustus, vaid võimalus. kui komisjon näeb, et äh, Strasbourgi kohtusse on esitatud kaebus, mis kujutab endast suurt probleemi ja mille puhul Euroopa Kohus ei saanud oma arvamust öelda, siis Euroopa Komisjon küsib Euroopa Kohtult arvamust. see oleks muidugi erand, kuid äh, niimoodi oleks võimalik Euroopa kohut sellesse protsessi kaasata ja see ei võtaks ka üldse mitte palju aega. nii et tegemist oleks ka jällegi protseduuriga, mis toimub väga kiiresti ja siin puhul saaksime väga kiirendatud menetlusi kasutada. sellel ähm, lähenemisel on kaks eelist, esiteks Euroopa kohust ei jäetaks mängust välja, teiseks oleks tegemist paindliku mehhanismiga, mis ei võta palju aega, suur tänu! väga hea. Läheme nüüd lõunale. me oleme juba näpistanud aega tõlkidelt. suur tänu, et kohale jäite, ütleb härra esimees. ja jätkame siis kell neliteist null null. vahepeal siis äh, saate väikest kehakinnitust siin saalist väljas